chers collègues. Head kolleegid. alustame täna hommikuse töökoosolekuga ja jätkuks eilsele pärastlõunale paluksin, paluksin, et te kõik oleksite, räägiksite vaiksemalt ja me hakkame tööga pihta. ning täna hommikul alustame siis sellega, et tahaksin vabandada härra Gustavsoni, meie esimehe nimel, tema liitub meiega tunni aja pärast, sest et praegu on ta ühel teisel koosolekul ja tema liitub meiega siis teiseks äh, pooleks tänasest äh, hommikupoolikust ja siis leiab aset Iiri eesistujaga aruteluga. nüüd aga alustame üheksanda päevakorrapunktiga tegemist on äh, proua Kornelisseni raportiga, omaalgatusliku raportiga, mis puudutab naiste õigusi. Balkani piirkonnas, neis Balkani riikides, mis hakkavad liituma Euroopa Liiduga. kolmanda oktoobri koosolekul kahe tuhande üheteistkümnendal aastal otsustati see olmaalgatuslik raport anda proua Connelissonile Roheliste fraktsioonist. tegemist on väga tõsise küsimusega. Eh, nimelt eh, siis naiste õigused eh, neis riikides, kes liituvad Euroopa Liiduga Balkani piirkonnast. ja seega meile pakub väga suurt huvi arutelu täna hommikul raporti ümber, mida siis juhib proua Connellisson, palun, teil on sõna. Thank you, Mrs Chair suur aitäh, lugupeetud äh, esinaine. ma olen pikisilmi oodanud seda võimalust äh, ja ma tahtsin algatusraportit sellel teemal juba aastaid koostada ja nüüd on mul see mandaat olemas ja me oleme jõudnud esimese arutelufaasi see faas kestab äh, mõned kuud ja meil on võimalus äh, arvamusi vahetada. Äh, mõned variraportöörid on saatnud oma vabandused, kes ei ole siia saanud tulla ja ma mõistan täielikult seda, et toimuvad mitmed komisjoni koosolekud samaaegselt ja inimesed peavad mujal hääletama, aga meil on kindlasti võimalik seda teemat veel sügavuti arutada. ma olen Balkanil sageli käinud, ma olen Kagu, Kagu-Euroopa delegatsioonis ja Ahvetis ka tegev ning äh, aastast aastasse äh, valmistab masendus see, kui vähe edasiminekuid äh, on saavutatud, aga kui asju veidi kaugemalt vaadata, siis äh, tegelikult on imeks pandav see, mis toimub. eriti just kodanikuõiguste organisatsioonid on seda liitumisprotsessi tõsiselt võtnud ning kasutavad seda selleks, et teha kõik, mis võimalik, et saavutada õigusi naistele, seksuaalvähemustele, etnilistele vähemustele ja teistele, kellel ei ole neid õigusi, mis neil peaks olema toetama. Ehm, ma leian, et Kagu-Euroopa peaks olema oluline osa Euroopast ning need riigid eh, peaksid olema ehm, Euroopa Liidu liikmed, samal ajal meie Euroopa Parlamendina peame kindlasti rõhutama kodanikuõigusi ja eh, naiste õigusi, sest et liiga kergesti eh, jäävad nad kõrvale suurte diplomaatiliste küsimuste taustal eh, Kosovo dialoogi raames ja nii edasi. kõikidel riikidel on suuri probleeme, mis on alati olulisemad kui teised küsimused. ja see ongi põhjus, miks ma äh, näitasin üles algatust äh, koostada see äh, dokument, ma tahaksin, et parlament oleks seotud naiste õiguste küsimustega. praegusel hetkel, kui me vaatame liitumisprotsessi, siis kõikide riikide puhul on rakendusküsimused kõige olulisemad küsimused. enamik seadusandlusest on vastu võetud, naistel on õigused, kuid nad ei saa neid enamikes riikides kasutada vabaühendused on öelnud, et jah, minu riik on põhimõtteliselt paberil naiste jaoks lausa paradiisiks, kuid praktikas asjad siiski ei toimi. see äh, raporti projekt tugineb äh, uurimusel, mis teil kõigile laiali on ka jaotatud, ma tellisin selle uurimuse, paljud parlamendisaadikud, vabaühendused äh, ja äh, valitsusorganid äh, ühinevates riikides on panustanud sellesse raportisse seeläbi ja kui te tahaksite digitaalset versiooni sellest saada, siis palun võtke minu kontoriga ühendust ja ma saadan selle teile. ma olen ka Saarevos ühe töötoa korraldanud, see toimus oktoobri lõpus eelmisel aastal, seal olid erinevad osapooled erinevatest riikidest ja ma tegin seda selleks, et paluda nendepoolset nägemust asjadest. mina olen raporti projektis püüdnud keskenduda ähm, rakendusmehhanismidele selleks, et välja tuua mõned üldised küsimused, mis keskenduvad ja on olulised kõikidele riikidele, aga ma olen tahtnud pöörduda ka kõikide riikide poole üksinda. ma loodan, et see julgustab erinevaid riike reageerima sellele raportile ja et see ei paneks neid mõtlema, et jah, see kõik on mõeldud teistele riikidele ja mitte minu riigile konkreetselt. ma loodan, et selle aruteluga siin saame me selle raporti muuta millekski, millekski, mida on võimalik kasutada näiteks ka Ahveti komisjonis ja erinevate riigiraportite puhul ja ma loodan, et see ei jää nii-öelda surnud sõnaks lihtsalt mida ma veel saaksin öelda? ma loodan, et kui see heaks kiidetakse ja ma loodan, et seda tehakse enne aprillikuud, seda sellepärast, et vastasel korral või, või enne juunit, sest et vastasel korral on olukord kummaline ja seda sellepärast, et Horvaatia ei ole siis enam ühinev riik. see tähendab seda, et meil on nii-öelda loomulik äh, tähtaeg täiskogul vastuvõtmise osas selle raporti puhul olemas ja ma teen endast kõik oleneva selleks, et juhtida selle tähele, selle osas tähelepanu ka äh, äh, Kagu-Euroopa delegatsiooni inimeste ja ahveti vastutavate inimeste puhul suur aitäh ja ma ootan huviga seda, mida teie ütlete kõige selle kohta, aitäh! suur aitäh, lugupeetud raportöör! sellega alustame aruteluga ja proua Poskurt kõigepealt ja siis proua Bauer. proua Poskurt, palun! Ehm, suur aitäh, lugupeetud äh, esimees! degene die voor de commissie AFET de opinie heeft geschreven op dit eh, rapport. jah, mina koostasin arvamuse AFETist. ja ma tahaksin eh, tänada südamest kolleegi suurepärase raporti eest. jah. neljandal märtsil siis leiab meil aset hääletus. ma olen nõus proua Kornelissoniga päris paljudes küsimustes siin raportis. ja väga oluline on, et me just äh, mõtleksime sellele, kuidas kõike hakata mm, ellu viima. ei piisa sellest, et äh, kõik oleks paberil kirjas, see on ka muidugi oluline, aga oluline on samuti see, kuidas me hakkame kõike juba konkreetselt ellu viima ja kuidas, ja alles siis, kui need õigused on ka tegelikkuses tagatud, äh, saame me ütelda, et midagi on saavutatud. muuhulgas on väga oluline ka teadlikkust tõsta nendes õiguste küsimuses. ning sellega seoses statistikat koguda. niikaua, kui meil niikaua, kui meil statistikat ei ole, on väga raske edasi äh, liikuda tõhusalt. tahet, tahtsin just sellele rõhku panna. ja proua Koneliisson rääkis samuti kodanikuühiskonna rollist äh, laienemise käigus ja ka siin ma nõustun temaga täiesti. ma oma arvamuses äh, tahan, et naiste õigustele läbirääkimistes pööratakse väga suurt tähelepanu kui ma vaatan, mis komisjon teeb, siis me näeme tihti, et ikka viidatakse aeg-ajalt naiste õigustele, aga ainult ühes-kahes lõikes, ometigi on naised oluliseks osaks rahvastikust ka Balkani riikides. nii et väga oluline on sellele suuremat suuremat tähelepanu pöörata. naistega tuleb samuti arvestada Äh, siis, kui me räägime uute demokraatiate loomisest, naiste osalus on esmatähtis. samuti võrdse kohtlemise küsimus, naiste osalus tööturul, see, millist rolli nad mängivad ka poliitikas ning majanduses. siin on tegemist jällegi ühe punktiga, millele oleks vaja rõhku panna. nii palju minu poolt tahaksime lisada, et koostöö äh, proua Kornelisega laabus väga sujuvalt. suur aitäh, proua Puskurt ja nüüd äh, saab sõna proua Bauer, palun. Thank you, Elizabeth uh,. On... Su suur aitäh, Elizabeth uh, proua Liivi Jaaroka nimel ma tahaksin õnnitleda meie suurepärast kolleegi proua Kornelisseni selle raporti eest, mille ta koostas ja sellega seoses tahaksin ma tuua välja kaks küsimust, äh, millele Livia tahaks tähelepanu juhtida. ja loomulikult olen mina ka temaga täielikult nõus. üks küsimus puudutab inimkaubandust. eelmine nädal Äh, nägi äh, ÜRO poolset äh, raportit selles vallas ja sealt tulenes, et regionaalne inimkaubandus on väga aktuaalne küsimus praegusel hetkel ja meie piirkonnas, Euroopa piirkonnas, kaasa arvatud ka Kesk-Aasia piirkonnas, on Äh, just Balkani riigid, need riigid, kus tuleb kõige rohkem inimkaubanduse ohvreid, äh, kus on kõige suurem inimkaubanduse allikas ja seetõttu äh, on minu arvates inimkaubanduse teema tõstatamine ja esiletoomine väga olulise tähtsusega. seda sellepärast, et me teame, et Eh, selle piirkonna puhul on eh, selle nähtuse eh, näol tegemist väga tõsise organiseeritud kuritegevuse vormiga. me oleme seda juba viimastel aastatel näinud. ja sellest vaatenurgast lähtuvalt arvan ma, et seda tuleks esile tõsta ja ma olen täiesti nõus eh, Liiviaga, et eh, seda teemat tuleb kindlasti rõhut-, rõhutada. Eh, teiseks küsimuseks on roomide küsimus, mis on osaliselt seotud inimkaubandusega, me teame väga paljudest juhtumitest, kus Ähm, inimkaubanduse ohvriteks on langenud äh, romid, aga neid ei puuduta mitte ainult inimkaubandus, äh, romisid äh, ähvardab mitmekordne diskrimineerimine, nad kannatavad ekstreemse vaesuse all romi naised on siis väga keerulises olukorras selle kõige tõttu ja ma tahaksin rõhutada seda, et vaatamata asjaolule, et äh, see raport on tõesti kõigehõlmav. Äh, tahaksime meie rõhutada vähemalt neid kahte küsimust, aitäh. Merci. suur aitäh, Edith, selle lisainfo ning analüüsi eest. ja nüüd annaksin sõna. Thank you, madam chair. As a shadow for the SM- proua Kleeva, äh, sotsiaaldemokraatide fraks-, äh, variraportöörini tahaksin ma tänada Maria Kornelisseni, et äh, ta on meiega jaganud seda suurt uurimust Lääne-Balkanite kohta, ma tutvun sellega põhjalikult, ma ei saa seda praegu veel kommenteerida, sest ma olen selle äsja saanud ja mul on väga hea meel, et ta seda dokumenti meiega jagas ma usun, et äh, nimetatud raport, mida me täna arutame, on oluline ja täiendab äh, Lääne-Balkani riikide kohta, ühinemisriikide kohta koostatavat iga-aastat eruraportit, äh, mida arutatakse ka väliskomisjoni. ma olen tutvunud äh, ähm, mõningate raportitega konkreetsete riikide kohta ja ma tahan nentida, et ma nõustun raportööriga, et nendes riikides vastu võetud õigusaktid ja kuna mina toetan väga kvoodisüsteemi, siis äh, rakendusmehhanismid puuduvad ja raporteerijal on õigus rõhutada seda aspekti ka oma raportis. Balkani piirkonnas on viimase aastakümne jooksul toimunud väga suured muutused, naised on olnud nii ohvriteks kui ka äh, isikuteks, kes on palju saavutanud selle muutuste rendes, kuid nad on endiselt alaesindatud majandus- ja poliitilisel tasandil äh, Äh, kuid äh, see ei ole ka uudne teema meie riikide jaoks, ükski Euroopa riik ei ole suutnud äh, täiuslikult rakendada vastu võetud õigusakte. ja ma võib-olla mainiksin mitte niivõrd muudatusi, mida me tahaksime esitada, vaid keskenduksin naiste alaesindatusele tööjõuturul ja võitlusele meeste-naiste palgalõhe vastu. see on üleeuroopaline teema, mida me oleme viimaste aastate jooksul käsitlenud ja me peaksime ka selles raportis neid aspekte rõhutama. mida Euroopa Liit saaks ära teha, mida meie oma poolt saaksime ära teha? me peaksime äh, rõhutama seda, et Lääne-Balkani riikides on saavutatud edu soolise süvalaiendamise osas, kui võimalik kuidas iganes seda ka ei sõnastada, ma kutsuksin üles äh, rahaliste vahendite suurendamisele Euroopa Liidu poolt äh, soolise süvalaiendamise projektidele äh, ja ma tahan siis raportööri tänada sellest, et ta jagas seda uurimust meiega, ma usun, et ta koostab suurepärase raporti naiste olukorra kohta Balkani riikides ja ma unustasin veel ühe asja ma tutvusin äh, raportis esitatud ka riikide põhiste osadega. ja ainuke osa, millega ma päris rahul ei ole, on see osa, mis kirjeldab olukorda Horvaatias. ma arutasin seda ka sotsiaaldemokraatide kolleegidega, meil on vaatlejad, kes on käinud Horvaatias ja nad ei nõustu kõigiga, mis selles raportis on kirja pandud ja me esitaksime oma poolt vastavad muudatusettepanekud, arvestades seda, et Horvaatia liitub peaaegu et homme äh, Euroopa Liiduga ja suurem osa ühendusõigustikust on Horvaatia poolt üle võetud. seega Horvaatia osa on ainuke osa selles raportis, äh, mida ma muudaksin proua Kleva, kas te võiksite natukene täpsustada oma märkust Horvaatia kohta? kas äh, teie vaatlejad ei nõustunud äh, selle lõikega, kus me õnnitlesime või selle lõikega, kus meie ootused on suuremad? Exactly this one, the next. just see osa, kus on öeldud, et ootused-lootused olid suuremad. Horvaatia on üle võtnud enamuse ühenduse õigustikust ja Horvaatia valitsus juba tegutseb selle nimel, et ühtlustada siseriiklik õigus äh, Euroopa Liidu agiiga ja nad jätkavad ja soovivad jätkata tööd, mis on juba alustatud ka soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas ja ma tahaksin seda sõnastada ka oma muudatusettepanekus, et meie soov oleks selgelt väljendatud. aitäh, kui lubate, äh, enne veel ka annan sõna komisjonile tahaksin ise ka teha mõned märkused raporti kohta ja esmalt ma tahaksin õnnitleda ja tänada proua Connelissonit selle puhul, et ta selle probleemiga tegeleb. mina leian nimelt, et äh, kui me avame Euroopa kõikidele neile Balkani riikidele, siis sellisel juhul me peame tagama võrdsed võimalused naiste ja meeste vahel ja olukord äh, peab olema samasugune kui see, mida me üritame oma poliitika raames saavutada Euroopas. ja me ei räägi siin mitte miinimumeesmärkidest, vaid sellest, et äh, me peame kohaldama sama poliitikat äh, kõikjal. see on põhjuseks, miks Äh, ma pööran suurt tähelepanu sellele analüüsile, mis puudutas naiste väikest osalust tööturul. ma arvan, et me ei pea mitte võitlema ainult äh, selle nimel, et äh, naised saaksid osaleda tööturul ja mitte ainult ka võrdsete palkade nimel, vaid ka selle nimel, et karjäärivõimalused oleksid võrdsed. tegemist oleks kolmetasandilise eesmärgiga palgad, juurdepääs tööturule ning karjäär. see on see, mida me peame silmas pidama kodanike võrdsuse tagamisel neis riikides, kes soovivad, mis soovivad, vabandust, liituda Euroopa Liiduga. leian, et see on väga oluline ning teen sellesuunalise muudatusettepaneku kah seeläbi tahan äh, tagada seda, et me ei nõuaks miinimumasju, vaid seda, et sotsiaalne õiglus ning võrdsus leiaksid väljendust, väljendamist äh, läbi meie nõudmiste. ja nõustun täiel määral ja tahan toonitada seda ka, mis ütles proua Bauer vajaduse kohta eraldi rääkida sellest, mis toimub inimkaubandusega, naistega kaubitsemisega selles piirkonnas. mina leian, et see kuulub täiel määral selle raporti alla. suur aitäh ja proua Konnelisselile, kui keegi teine enam sõna ei soovi, siis annaksin sõna nüüd komisjonile. Euroopa Komisjon, palun. Katja de Sadler, palun Yes. yes. Thank you very much uh,. My... suur tänu, minu nimi on Kadja de Sadler ja mina käsitlen tööhõivepoliitikat, sotsiaalpoliitikat ja sealhulgas ka soolist võrdõiguslikkust laienemise peadirektoraadis ja ka meie omalt poolt äh, igati toetame seda raporti eelnõu naiste õiguste kohta Lääne-Balkani riikides. me samuti nõustume sellega, et tuleks keskenduda äh, Äh, seadusandluse rakendamisele. on hea, et vastavad seadused on vastu võetud, see on igati teretulnud, kuid ka meie oma poolt näeme, et nende seaduste rakendamine on sageli puudulik. ja seetõttu teadlikkuse tõstmine, nagu ka teie mainisite, on oluline ja me oleme üritanud toetada neid ettevõtmisi ka oma ühinemiseelsete rahastamisvahenditega, kasutades ära ka TAIEX-i võimalusi, eh, et korraldada vastavaid mm, üritusi ja koolitada nimetatud riikide ametnikke, eh, et abistada neid vastu võetud seaduste rakendamisel. samuti on selge, et eh, võib-olla meie eduraportites ei ole nii palju osasid soolise võrdõiguslikkuse kohta üldiselt rääkides, kuid samas võin väita, et meil on pidevad suhted nendes riikides tegutsevate vabaühendustega ja ka nende riikide ametiasutustega. Nendes riikides on naiste vabaühendused väga aktiivsed ja ja meil tegutsevad äh, meeskonnad, kes peavad sidet vastavate riikidega, on sellest teadlikud, et sealsed kodanikuühiskonna organisatsioonid on väga aktiivsed. ja ettepanek, mis on tehtud selles raporti eelnõus äh, ja kus viidatakse Horvaatias tegutseva soolise võrdõiguslikkuse ombudsmani tegevusele ja seda kogemust võiks jagada ka teiste selle piirkonna riikidega ja ma usun, et Horvaatia ombudsman hea meelega seda ka teeb ja on nõus abistama teisi riike selles piirkonnas nende ühinemisprotsessis. võib-olla, kui te lubate ka paar äh, konkreetset märkust konkreetsete riikide kohta, Albaania kohta. Äh, siin mainitakse äh, kolmekümneprotsendilist kvooti naistele poliitilises otsustusprotsessis, siis mu kolleegid ütlesid, et see on natuke segadust tekitav kvoot, sest seda kvoot kvooti kohaldatakse ainult valimisnimekirjadele valimiste puhul ja äh, naiste esindatusele valitsusorganites sellist kvooti ei ole kehtestatud, võib-olla selline sõnastus, nii nagu see praegu raportis on, on veidi eksitav. mu kolleegid samuti ütlesid, et Albaanias on juba loodud diskrimineerimise vastase Äh, diskrimineerimisvastase tegevuse volinik, see ametikoht loodi aastal kaks tuhat kümme ja tema pädevusse kuuluvad ka võrdõiguslikkuse küsimused. seega võib-olla võiks üheksanda lõigu ümber sõnastada. ja sellest tuleks rõhutada, et äh, soopõhise äh, diskrimineerimise küsimustega juba tegeleb äh, Äh, diskrimineerimise vastase tegevuse volinik. Äh, kommenteerides Horvaatia osa, äh, võin teile kinnitada, et diskrimineerimisvastane seadus on juba Horvaatia parlamendi poolt heaks kiidetud, see toimus eelmise aasta septembrikuus. ja Horvaatia praegu töötab selle nimel, et ühtlustada Äh, tööohutuse tee tervishoiualast seadustikku, äh, me ootame selle tulemusi üsna pea. komisjon on juba analüüsinud nende poolt esitatud seaduseelnõusid ja me ootame Horvaatiast üsna pea häid uudiseid selle kohta. Äh, kommenteerides Montenegro osa, panin tähele, e, et siin viidatakse konkreetselt peatükile kakskümmend kolm Äh, justiitsküsimused ja põhiõigused, see on oluline peatükk ja äh, selles mõttes on äh, koostatav raport väga ajakohane. nagu te teate, Montenegro valitsus on hakanud koostama oma tegevuskava, milles on konkreetselt mainitud soolist võrdõiguslikkust, seega Montenegro peab nüüd võtma konkreetseid meetmeid, et ka praktiliselt ellu rakendada soolise võrdõiguslikkuse aspekte ja me oleme palunud, et Montenegro korraldaks paremini teadlikkuse tõstmise äh, kampaaniaid ja tugevdaks ka toetuskavasid, et suurendada naiste esindatust avalikus sektoris ja selles mõttes üheksateistkümnes peatükk sotsiaalpoliitika, tööhõivepoliitika on samuti asjakohane soolise võrdõiguslikkuse kontekstis. ja üks lisakommentaar Serbia kohta. Serbias on juba äh, vastu võetud vajalikud mehhanismid on olemas äh, soolise võrdõigusega kaitsevolinik ja Tööministeeriumi all tegutseb juba äh, soolise võrdõiguslikkuse osakond, seega neid ei ole vaja enam luua, vaid nad on juba loodud ja tegutsevad. tänan. suur aitäh komisjonile kõikide täpsustuste eest ja nagu te ütlesite vägagi õigesti ja ka paljud kolleegid rõhutasid seda. ühest küljest on põhimõtted, aga teisalt on ka reaalne olukord koha peal. ja annan kohe nüüd veel sõna ka raportöörile, sellepärast et ma usun, et nägin õigesti, et te just pöörate suurt tähelepanu kohapealse olukorra analüüsimisele selleks, et asjad hakkaksid liikuma. proua Konnelis, palun. suur aitäh suur aitäh teile kõigile mm, nende väga üksikasjalike ja põhjalike märkuste eest. ma vastan mõnele neist. Äh, siin äh, mõned kõnelejad mainisid inimkaubanduse küsimust, minu arvates on väga oluline see aspekt siia raportisse kaasata. ja ma arvan, et me peaksime püüdma mõelda sellele, mida konkreetne riik peaks tegema selleks, et inimkaubanduse vastu võidelda me ei peaks ütlema üldiselt ainult seda, et tegemist on suure probleemiga, seda tuleb lahendada, me peame ütlema, et tegemist on suure probleemiga ja riigid peavad tegema konkreetselt just neid asju selleks, et seda probleemi lahendada ma loodan saada häid muudatusettepanekuid eh, sellel teemal, et neid kaasata. organiseeritud kuritegevuse puhul kehtib sama, mul oli väga hea meel näha, et eh, Livia Jaroka oli üks variraportööre ja ma olen täiesti veendunud, et tema lisab omalt poolt eh, suurepäraseid ettepanekuid romide integreerimise koha pealt. mis puudutab proua Kleema märkust, et äh, ka mõned Euroopa Liidu liikmesriigid on äh, naiste õiguste rakendamise koha pealt äh, maha jäänud, siis tal on täiesti õigus. mõnikord mul on tunne, et iga meie riigi kohta tuleks ka iga-aastaselt koostada eduraporteid, aga kahjuks seda ei tehta see loomulikult ei tähenda seda, et me ei peaks keskenduma äh, sellele, mida me saame ära teha ähm, ühinevate Balkani riikide puhul. mis puudutab Horvaatiat, äh, siis mul on väga hea meel ja ma tõesti juba kuulsin, et nad teevad selle kallal tööl. ma arvan, et me peaksime selle osa siia raportisse sisse jätma senikauaks, kuni see on täielikult valmis ja siis me võime selle siit lihtsalt välja heita. Äh, see võib toimuda mis tahes ajal kuni täiskogu istungini ma loodan, et äh, paljud kriitilised punktid äh, on siis võimalik välja heita, sellepärast et äh, riigid kindlasti tegutsevad sel rindel järgnevatel kuudel. ma loodan, et see raport saab olema nii tühi kui võimalik, sellepärast et see parandab ju naiste õigusi. Ähm, mul on väga hea meel selle üle, et Euroopa Komisjon tahab Eh, näidata Horvaatia soolise võrdõiguslikkuse volinikku või ombudsmani kui head tava ja mina olen ombudsmani eh, ametiga teinud eh, koostööd viimastel aastatel ja minu arvates on tegemist kõige parema instrumendiga, mis, mis tõesti ka toimib. mis nüüd Albaaniat ja kvoote puudutab, siis ma leian, et Äh, meil on siin vaja konkreetsemat sõnastust, äh, ma tahaksin rõhutada seda, et tekstis tegelikult ei öelda, äh, kas see nüüd pooldatakse kvoote või ollakse selle vastu. pigem on olukord selline, et kui riigil on seadusandlus vastu võetud, siis tuleks see korrektselt ka ellu rakendada. eriti Albaania puhul on olemas seadusandlust, mis ei ole tulemustele suunatud aga mm, mis on nii-öelda poliitiliste nimekirjade jaoks tehtud, see jätab naistele mulje, nagu äh, naisi oleks kolmkümmend protsenti poliitikas, aga tegelikult see nii ei ole, tulemus on kaugeltki sellest, äh, niisiis kui kvoodid on olemas, siis tuleb need ellu rakendada või ärge pange üldse kvoote paika. Äh, niisiis ma ootan pikisilmi muudatusettepanekuid ja ma olen veendunud, et lõppude lõpuks saame me väga hea raporti, aitäh! suur aitäh, ma tänan raportööri proua Konenissenit ja ma tahaksin tänada ka kõiki variraportööre ja kõiki kolleege, kes äh, täna hommikul sõna võtsid selles küsimuses, mis on meie jaoks kõigile südamelähedane. muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas jaanuar kell viis pärastlõunal, seitseteist null null siis. ja palun saatke oma muudatusettepanekud seega kella seitsmeteist null nulliks kahekümne kaheksandaks äh, jaanuariks. me vaatame läbi muudatusettepanekud veebruaris, kaheksateist, üheksateist veebruar kaks tuhat kolmteist. hääletus leiab aset naiste õiguste komisjonis kahekümnendal märtsil, endiselt kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja tõenäoliselt läheb raport täiskogule maikuus. seega palun võtke teadmiseks meie ajakava. ja nüüd Läheme edasi teise päevakorrapunkti juurde täna hommikul, milleks on kümnes päevakorrapunkt. ja see puudutab piisava, kindla ja jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava. raportööriks naiste õiguste komisjon Regina Pastos ma tahaksin tänada sind selle eest, et olete selle töö enda peale võtnud. vastutavaks komisjoniks raporti puhul on tööhõivekomisjon ja proua Omen Reuten on põhiraportööriks kahekümne kolmanda aprilli koosolekul koordinaatorid otsustasid, et Naiste Õiguste Komisjon koostab omapoolse arvamuse raporti kohta. tegemist on omaalgatusliku raportiga ning äh, nüüd annaksingi koheselt sõna proua Pastusele. suur aitäh. suur aitäh, Elisabeth. selles arvamuse projekti, projektis juhin ma tähelepanu olukorrale, mis mõjutab meid kõiki, tegemist on vananeva ühiskonna küsimusega ja eh, see on suure surve alla seadnud meie pensionisüsteemid ning eh, pensionisüsteemide eh, rahalise jätkusuutlikkuse. me ei saa seda probleemi ignoreerida, me peame sellega tegelema ja üks meie prioriteete peab olema äh, pensionisüsteemide mm, kohandamine selleks, et nad oleksid elujõulised Euroopas oma arvamuse projektis oleme välja toonud peamised väljakutsed, millega naised on äh, oma ähm, karjääri jooksul seotud äh, ja ma olen toonud välja ka negatiivsed aspektid, äh, mis mõjutavad nende pensione ma olen keskendunud naiste ja meeste vahelistele erisustele töösuhte valdkonnas, palgaküsimustes, osalise tööajaga töötamise valdkonnas ja ähm, karjääripauside eh, valdkonnas. vaatamata sellele, et eh, praegusel hetkel oleme me jõudnud juba kahekümne esimese sajandi teise aastakümnesse, eh, oleme me siiski silmitsi tohutu suure meeste ja naiste vahelise palgalõhega ja seetõttu äh, selles pensioniteemalises raportis ja arvamuses me peame tõesti rõhutama seda, kui oluline on eh, sellest ebakõlast eh, vabaneda. ja sellepärast ma olen pidevalt eh, seda ka korranud, et mehed ja naised, sõltumata sellest, kes hoolitseb laste eest või teistest, teiste sõltuvate isikute pereliikmete eest, peaksid äh, olema kindlad, et seda aega võetakse arvesse ka nende pensioniarvestuses. komisjon on toetanud äh, hoolduskrediidi kasutuselevõttu sõltuvate isikute eest hoolitsemisel ja äh, hoolduskrediiti tuleb siis arvesse võtta pensioniarvestuses ja seda nii meeste kui naiste puhul. mõnedes liikmesriikides on juba selleteemalised sätted olemas ma olen rõhutanud siin ka asjaolu, et on teatud meetmeid, mida peaks kaaluma, kui me räägime pensionidest, nende hulgas on ka meetmed, mis tagaksid vastutustundliku lähenemise ilma unustamata seda, et liikmesriikides on olukord erinev, meil on teatud ettepanekuid, mida ka komisjon on välja pakkunud oma pensioniteemalises valges raamatus ja neid tuleb tervitada, me, me peame keskenduma sellele, kuidas pensioniiga äh, kohaldada, võttes arvesse inimeste pikemat äh, oodatavat eluiga ja seetõttu ka pikemat äh, karjääri. naiste pensionid jäävad alati madalamaks kui meeste omad, selle ja seda senikaua, kuni pause karjääris arvesse ei võeta ma rõhutan ka seda, et pensioniiga tuleb kohaldada selleks, et võtta arvesse aktiivset vananemist. me keskendume ka täiendavale kogumispensionile selleks, et äh, suurendada pensionäride sissetulekuid, tagamaks, et nad saaksid vananeda aktiivselt ja väärikalt. kahekümne viies jaanuar on äh, viimane muudatusettepanekute esitamise päev sellele arvamusele ja ma olen avatud igasugustele mõtetele, ehm, mida võidakse esitada, ma tahaksin tänada kõiki kolleege, kes siiani oma panuse sellesse dokumenti on andnud, aitäh! suur aitäh proua vastusele, sõna on palunud proua Kliveti, kes on variraportöör Sotsialistide ja Demokraatide fraktsioonist ja seejärel proua Bauer Rahvaparteist. proua Kliveti, palun Mulțumesc, doamnă președintă. suur tänu, esimees, ma arvan, et see on üks olulisematest raportitest, kõik raportid on tähtsad, kuid ma arvan, see on üks kõige tähtsamaid raporteid, kuna selles tuuakse välja probleem, mis pakub huvi kõikidele Euroopa kodanikele ja kui me vaatame, kuidas komisjon sellega käsitleb, siis on igati põhjendatud mure sellele probleemile lahenduse leidmisel. me oleme seda käsitlenud ka Euroopa Parlamendis, sest me oleme valitud saadikud ja me töötame inimeste heaks. seetõttu on hea teada, et komisjon on juba koostanud nii rohelise raamatu kui ka valge raamatu pensionite kohta ja kohtumistel volinik Anduriga äh, on välja toonud see ja ma olen veendunud, et see on tõsine probleem ja me peame otsima lahendusi. paar sõna selle raporti pealkirja kohta. piisava kindla jätkusuutliku pensioni tagamise tegevuskava, mis rõhutab, et see on jätkuvalt probleem nii tänapäeval kui ka tulevikus, sest me ilmselt täna lahendust ei leia, see töö äh, pidevalt jätkub, see on pidevalt meie tegevuskavas ja me tuleme ikka jälle selle teema juurde tagasi. teiseks ma jätkaksin sealt, kus lõpetas proua Bastos ja lisaksin omalt poolt ka paar punkti. see variraporteerimine, see peaks olema minu ülesanne. meie kolleeg rääkis äh, vananemise tegelikkusest ja sellest, et see on muutunud tõsiseks probleemiks tänapäeval, kuid seda avaldust tuleks ka põhjendada ja üle kinnitada. me peame olema selgelt endale aru andnud, et pensioniõigus on õigus, eh, mis tekib inimestel, kui nad on elu jooksul töötanud. ühelt poolt me peame käsitlema vananemist ja seda, et keskmine eluiga pikeneb, teiselt poolt me peame selgelt aru andma endale sellest, et pensioni saamine on õigus. seega need inimesed, kes oma tööelu jooksul panustavad pensionikavasse, eh, peaksid eh, olema õigustatud saama pensioni Eh, sellist pensioni, mis on piisav, kindel ja jätkusuutlik, nii nagu pealkiri ütleb. ja sellega seoses ma toetan seda, mida on raportöör öelnud järgmises küsimuses. ja see puudutab meeste ja naiste palgalõhet mis puudutab minu poolt kui variraportööri poolt tehtud ettepanekuid, siis leian, me peaksime veelgi kaugemale minema. loomulikult me tunneme muret raportööri peal tõstatatud probleemide pärast äh, seoses äh, sõltuvate isikute hooldamisega, kuid me peaksime leidma lahenduse ka nendele isikutele, kes teevad kodutööd, majapidamistöid Äh, rahvusvaheline tööorganisatsioon on koostanud konventsiooni koduste majapidamispööde kohta ja selles määratletakse kodust majapidamistööd, et äh, seda teeb isik, kes töötab majapidamises pidevalt, äh, kuid seda tuleks läbi viia korralikes tingimustes see vastab tõele, kuid samal ajal me oleme sunnitud möönma, et naised on just need inimesed, kes igapäevaselt selliseid kodutöid teevad ja selline kodutöö ei ole tänapäeval veel tunnustatud töö nagu sellisega. seega mõte on selles, et selliste kodutööde tegemise läbi eh, naiste sissetulek kannatab ja seda on oluline arvestada ka pensionite arvestamisel ja seetõttu on oluline omalt poolt eh, kõikidele Euroopa naistele saata selge signaal selle kohta, et me otsime lahendusi sellele probleemile, et eh, koduseid majapidamistöid eh, hakatakse korralikult tunnustama. ja ka sellele tööliigile hakatakse pöörama piisavat tähelepanu. veel üks probleem, mis on tegelikkuses väga aktuaalne meie kodumaal Rumeenias. viimasel ajal on naistel naised üritanud leida tööd välismaal, mitte oma koduriigis. meil on ka häid statistilisi andmeid äh, siseriikliku tööpuuduse kohta, aga probleem on selles, et kui naised lähevad tööle välismaale, siis nad ei tööta alati seaduslikkuse alusel ja see tekitab probleeme, äh, kui nad jõuavad pensioniikka. ja väga paljud naised on sattunud sellisesse olukorda ja seetõttu minu arvates on see samuti oluline küsimus, millega on vaja tegeleda ja ma palun kõikidel kolleegidel mõelda äh, erinevates liikmesriikides kehtivatele pensionisüsteemidele, et oleks võimalik neid muuta, et oleks võimalik levitada häid tavasid ja koondada kõik need head tavad ühte dokumendi, et kõik saaksid kasu sellest parimast süsteemist. proua Bauer ja proua Cornelis on siis Äh, palun, kas äh, proua Bauer lubaks mul esimesena sõna võtta, sellepärast et ma pean Ahvetis Makedooniast rääkima. proua Kornelissen siis palun um,. teen hästi lühidalt, jah, suur tänu. ma usun, et see arvamus puudutab äh, mõningaid väga olulisi teemasid sellepärast, et meeste ja naiste tööelu on erinev ning äh, see teda vajab kompenseerimist läbi pensionisüsteemi ja samas tuleb ka edendada võrdsust. ma tahaksin eelkõige kommenteerida või pigem parandada neljandat punkti, sest et ma ei usu, et võrdne pensioniabi peaks äh, Eh, tagama selle, et automaatselt ka vanemad, eakamad inimesed, eriti just naised, osaleksid. selleks, et nii kaugele jõutaks, peab kindlasti võitlema diskrimineerimise vastu eh, ealistel alustel, see on eriti halb, eh, olukord on eriti halb just eakamate naiste puhul, tööandjad lihtsalt ei võta neid tööle. samuti on väga oluline hooldesüsteemidega midagi ette võtta, sellepärast et need kriisi äh, tagajärjel äh, tervishoiusüsteem, lastehoid, äh, kõik see langeb tegelikult naiste õlule, nende naiste õlule, kes on viiekümnendates, kuuekümnendates aastates, nad peavad oma lastelaste eest hoolitsema, oma eakamate sugulaste eest hoolitsema Nende jaoks on väga keerukas äh, sellega seoses tööturul veel aktiivselt osaleda. Need olid need paar asja, mis ma tahtsin lisada muudatusettepanekutega. aga tahaksin veel kord avaldada tunnustust raportile, nüüd aga pean lahkuma kahjuks. suur aitäh, proua Konnelis, proua Bauer, palun. Te olete viimane kõneleja Szépen én is szeretnék Reginának gratulálni ehhez a suur aitäh, ma tahaksin ise ka avaldada tunnustust Reginale suurepärase raporti puhul. ma arvan, et tegemist on väga keeruka problemaatikaga. kõik need, kes enne mind sõna võtsid Äh, mu arvamust veelgi toetasid. nimelt ma leian, et naised peavad äh, jääma võimalikult äh, kaua aktiivseteks tööturul osalejateks. see on iseenesestmõistetav, sellepärast et ainult kolmkümmend üheksa vanematest naistest kui viiskümmend veel töötavad, aga ma usun, et Äh, mitte pensionile jäämise päevast äh, ei pea hakkama mõtlema sellele, äh, kuidas pensioni küsimust lahendada, pensioniiga ei pea kõike lahendama. me peame koolitama naisi, kes töötavad ja ka eakamaid naisi. ma tahaksin eelkõige keskenduda kahele teemale meil ei peaks olema selline lähenemine, mis põhineb soovide nimekirjal. suur osa SKT-st tuleneb jah, tõepoolest äh, majapidamistest, aga me peame tagama selle, et juba praegused pensionisüsteemid jääksid alles. nüüd tahaksin rääkida pensionitest, äh, kui äh, leiab aset lahutus või kui naine jääb leseks. pärast lahutust äh, naised, kes laste eest hoolt kannavad, ei saa tegelikult toitja kaotuspensionit. ja seejärel tahaksin ka pensionite ülekandmisest rääkida ja seda konkreetse näite alusel. minu koduriigis Ungaris parlament otsustas eraldi pensioni äh, välja maksta jõulude ajal. see pension on määratud, määratakse aga ainult neile isikutele, kes elavad Ungari territooriumil. me aga ei saa tegelikult diskrimineerida siin kedagi tegemist on Slovakkiaga siiski, tõlk parandab ennast me peame arvestama sellega, et pensionärid liiguvad ringi ja me ei saa selliseid diskriminatiivseid, diskrimineerivaid meetmeid võtta. suur aitäh, proua Bauer, kaheks minutiks saab sõna nüüd komisjon ja seejärel saab sõna veel raportöör kokkuvõtteks. härra Sakorski komisjonist, palun. Thank you very much uh,. First of all I would like to suur aitäh kõigepealt äh, ma tahaksin tänada raportööri selle eest, et ta on toetanud komisjoni peamisi sõnumeid, millega me Valges Raamatus välja tulime peaaegu aasta on möödunud ajast, mil me valge raamatuga välja tulime ja ma tahan väga lühidalt öelda, et me oleme teinud edu meetmete ellurakendamise valdkonnas alates sellest ajast peale. eelmise aasta maikuus komisjon koos Sotsiaalkaitsekomiteega võttis vastu pensioni piisavuse raporti, mis muuhulgas sisaldas üksikasjalikku analüüsi soolise pensionilõhe küsimuses me äh, tegelesime ka pensioniasendusmäära küsimusega inimeste jaoks, kes peavad oma karjääri pikaks ajaks pooleli jääma, näiteks inimeste puhul, kes äh, hooldavad lapsi äh, või muid sõltuvaid isikuid. ja Äh, me jõudsime järeldusele, paljudes Euroopa Liidu riikides sellised karjääripausid äh, mõjutavad suuresti pensioni suurust. Euroopa Liidu ja Euroopa Komisjoni koostöö Euroopa äh, soolise võrdõiguslikkuse ekspertide rühmaga on selline, kus valmistatakse ette raporteid soolise pensionilõhe vallas. esmakordselt arutati seda teemat liikmesriikidega eelmisel nädalal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 kaks tuhat kakskümmend poolaasta raames on tehtud ettepanekuid eh, muuta võrdseks naiste ja meeste pensionimineku iga ja mul on hea meel näha, et alates Valge raamatu vastuvõtmisest eh, on veel kaks liikmesriiki, kui ma ei eksi, Poola ja Sloveenia võtnud vastu eh, seaduse selle ea võrdsustamise vallas ja äh, lõpetuseks äh, kommenteerimaks seda, mida proua Kornelissen ütles, äh, siis jah, me oleme vägagi teadlikud sellest, et pensionimineku ea võrdsustamine ning äh, ka pensionile mineku ea tõst-, tõstmine üleüldiselt selleks, et vastata eh, suurenenud e-, keskmisele elueale, ei eh, loo automaatselt eh, töökohti vanematele inimestele, eriti just vanematele naistele ja seetõttu me Valges Raamatus oleme kutsunud üles võtma terviklikku lähenemist, tegelemaks töötamise ja pensioniga ja see hõlmab tervishoiumeetmeid, tööturumeetmeid ja ka pensioniga seotud meetmeid, nii suur tänu teile tagasiside eest! suur aitäh ja ma annan nüüd kohe sõna kokkuvõtteks raportööri proua Pastas Mazzela. Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço aos colegas que lhe vetem. Suur tänu, esimees. Ja ma tänan ka kolleege Edith Baueri, proua Klivetit ja Cornelisseni ja ka komisjoni esindajad äh, nende sõnavõttude eest, äh, mis äh, on aidanud meie arutelu muuta väga huvitavaks ja viljakaks Äh, selle arvamuse projekti üle. tegemist on asjakohase, aktuaalse teemaga. Äh, see on väga oluline nii sotsiaalses kui poliitilises mõttes. Äh, sest on palju veel erinevusi, sotsiaalseid ebavõrdsusi pensionieas äh, pensionite suuruses ja mitmed liikmesriigid on nende probleemidega juba hakanud tegelema ja seetõttu peaksime ka meie oma poolt tegema ambitsioonikaid samme selleks, et tulevikus äh, pensionite ja pensioniõigusliku ea küsimused suudavad tagada ka meie kodanike usalduse tuleviku suhtes seda ma püüan saavutada ja ma usun, et ka teiste poliitiliste fraktsioonide esindajad seda soovivad. kahtlemata peab kehtima võrdne õigus pensionile nii meestele kui naistele pärast seda, kui nad on oma terve tööelu pühendanud sellele, et teha sissemakseid pensionisüsteemi. me oleme analüüsinud olukorda, me oleme teinud järeldusi ja nüüd me peame oma poolt tegema ettepanekuid liikmesriikidele. nüüd on õige aeg selleks ja ma tänan teid kõiki koostöö eest ja jään ootama teie muudatusettepanekuid. suur aitäh, proua raportöör. tahaksin meelde tuletada, et tähtaeg muudatusettepanekuteks on kakskümmend viis jaanuar kell kaksteist päeval ja Naisõiguste Komisjonis leiab aset hääletus üheksateistkümnendal veebruaril ja tööhõivekomisjonis kahekümne esimesel veebruaril. ning täiskogul tuleb küsimus arutelule äh, hiljem ja see kinnitatakse veel üle. ja nüüd annan üle juhtimise härra Gustavsonile, kes tervitab siin Iirimaa eesistujat. <laughs> Så där eh, då eh, går, återupptar vi diskussionen. nüüd oleme me jõudnud eh, järgmise päevakorrapunkti juurde meie päevakorras, milleks on päevakorrapunkt number üksteist, arvamuste vahetus ametis oleva Iirimaa eesistujaga alates selle aasta jaanuarist, nagu te kõik loomulikult teate, ähm, on Iirimaa äh, eesistujaks Euroopa Liidus ja me äh, ootame pikisilmi võimalust teiega koostööd teha. novembrikuus meie komisjon äh, külastas oma delegatsiooniga Iirimaad ja meil oli seal võimalus kõnelda ka proua minister Lynch'iga äh, ja rääkida tema meeskonnaga. me veetsime Iirimaal kaks päeva ja me arutasime erinevaid äh, teemasid ja õppisime vägagi palju me õppisime selle kohta, kuidas Iirimaa eesistuja mõtleb ja milliseid poliitikaid ta oma kuuekuulise eesistumise ajal ellu tahab rakendada. me õppisime ka väga palju soolise võrdõiguslikkuse ja naiste õiguste kohta Iirimaal. me oleme väga tänulikud selle võimaluse eest, mis te andsite meile teiega kohtuda ja seetõttu on mul ka väga hea meel teid siin täna tervitada me ootame ka tänasest head arvamuste vahetust. loomulikult äh, kõigepealt me kuulame ära mm, minister Lynch'i sõnavõttu ja äh, pärast seda koordinaatorid, kes sõna soovivad, saavad sõna ja pärast seda äh, avan ma arutelu kõikidele teistele komisjoni liikmetele. ja lõpetuseks saab loomulikult ka proua minister vastata kõikidele küsimustele või kommentaaridele, mis arutelu käigus tõusetusid niisiis, kõigepealt äh, tahaksin äh, kogu südamest tervitada proua ministrit, palun, teil on sõna. suur aitäh! suur aitäh, lugupeetud esimees, jah, ma olen teiega nõus minu arvates oli meil tõesti novembrikuus väga viljakas kohtumine. oli väga kena Äh, pidada sellist nii-öelda mitteametlikku kohtumist, mis võimaldas meil olla teineteisega ausad, äh, rääkides naisi puudutavatest küsimustest ja ma pean tunnistama, et minu arvates oli tegemist väga ähm, hea kohtumisega äh, loomulikult oli meil külas väiksem delegatsioon kui võib-olla muul ajal teiste liikmesriikide puhul, aga sellele vaatamata oli meie koosolek väga viljakas ja minu arvates me sõlmisime häid kontakte ja sõprussuhteid, mis kindlasti toovad kasu meile ka tulevikus üks asi, mille osas me kõik ühel meelel olime, oli see, et naiste küsimus, nende positsioon äh, ühiskonnas, nende võrdsus ühiskonnas on midagi, äh, mis äh, toob kasu mitte ainult üksikutele liikmesriikidele, vaid tõesti kogu Euroopale ajal, mil me edasi liigume. niisiis, lugupeetud esimees, lugupeetud parlamentaarsed kolleegid, mul on väga hea meel avada loodetavasti väga viljakas debatt täna hommikul eh, seitsmenda Siiri eesistumise eh, ajal ja eh, seda seoses sellega, mis puudutab faktilist soolise võrdõiguslikkuse tagamist Euroopas. mul oli väga hea meel osaleda pikas arutelus teiega, härra esimees, ja teie kolleegidega, kui te käisite novembrikuus Dublinis meie tänahommikune äh, kohtumine võimaldab meil äh, seda arutelu laiendada ja kaasata sellesse äh, selle suurepärase naiste õiguste komisjoni kõik liikmed, see komisjon tegeleb vägagi hästi erinevate teemadega, mis puudutavad soolist võrdõiguslikkust ja naiste õigusi. aasta kaks tuhat kolmteist on aasta, mil me tähistame Iirimaa eh, Euroopa Majandusühendusega liitumise neljakümnendat aastapäeva. siis sai kuuest liikmesriigist üheksa viimane Iirimaa eesistumine oli ajal, kus viieteistkümnest eh, liikmesriigist sai kakskümmend seitse ja me eh, ootame ähm, seda, et ähm, Euroopa laieneks ka Horvaatia võitja võrra kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal ja et tulevikus leiaks asemel teisigi liitumisi. lugupeetud kolleegid, liikmelisus Euroopa Majandusühenduses mõjutas vägagi suuresti Iirimaa naisi Euroopa soolise võrdõiguslikkuse eh, seadusandlus tugevdas eh, Iirimaa naiste majanduslikku heaolu ja selle tulemusena eh, saab Iirimaa nüüd kasu lõigata ühest paremini haritud naiste ja meeste ähm, ähm, tööjõust Euroopas. Äh, väga paljud meie koolilõpetajad saavad tööd kõrge lisandväärtusega sektorites, nad äh, toodavad äh, kaupu ja teenuseid ja see kõik oleks olnud äh, mõeldamatu nelikümmend aastat tagasi. Euroopa Liidu liikmelisus meelitas väga palju hargmaigseid ettevõtteid meie juurde ja see tekitas nii ekspordi kui tööhõive võimalusi. Instituut institutsionaalsed mehhanismid, mis me Iirimaal paika panime selleks, et tegeleda diskrimineerimisega ja edendada võrdsust, kaasa arvatud soolist võrdsust, said eh, hea tava näideteks. ja nüüd eh, tugevdatakse neid taaskord uue struktuuri abil, mis toob kokku võrdõiguslikkuse ja inimõiguste funktsioonid selleks, et mõlemat aspekti edendada. Te kindlasti teate, et Iirimaa oli üks esimese majandus, esimesi majanduslanguse ohvreid. Eh, see oli tingitud esmajoones eh, ülekuumenenud ehitussektorist ja ka mm, eh, laenuturust. me teame, et mõju tööhõivele oli erinevates riikides soopõhiselt erinev. ja meie Iirimaal olime samamoodi mures nagu naiste õiguste komisjongi äh, kriisi mõjust noortele ja naistele äh, ja naiste Äh, vaesusele. Äh, need küsimused on murettekitavad kogu Euroopas. lisaks sellele on Iirimaa ees väljakutse olla esimene nii-öelda programmiriik, kes asub eesistuja rolli Euroopa Liidus. Äh, Iiri inimesi teatakse kui optimistlikke inimesi ja me usume, et see optimism aitab meil majandustormidest üle saada, mis meid viimaste aastate jooksul on muretsema pannud me toome sama eh, optimismi ja meelekindluse kaasa ka eesistumisse. me tegeleme Iirimaa eesistumise prioriteetidega ja ma saan teile öelda, et meie vaatame kaugemale oma rahvuslikest küsimustest. me tahame eh, läheneda asjale laiapõhjaliselt ja seda on vaja selleks, et saavutada edukas eesistumine. lugupeetud esimees, lugupeetud komisjoni liikmed Iiri eesistumine on uue trio alguseks ja ma teen koostööd oma Leedu ja Kreeka kolleegidega selleks, et valmistada ette trio deklaratsioon, mis koordineerib kolme eesistuja programmid soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas. ma loodan, et Leedu ja Kreeka ministrid tulevad aprilli lõpus Dublinisse selleks, et trio deklaratsioonile oma allkirja anda selle seitsmenda Euroopa Euroopa Liidu Iirimaa eesistumise eh, pealkirjaks on stabiilsus, töökohad ja majanduskasv Euroopa Liidu hüvanguks. Eh, selles kontekstis me ei tohi kaotada silmist seda, kui oluline on sooline võrdõiguslikkus eh, selleks, et panustada majanduskasvu üle kogu Euroopa. võrdsust ei tohiks näha kui kulu, vaid kui olulist osa tugevast majandusest, kuhu kõik kodanikud panustavad ja millest kõik kodanikud kasu saavad lõigata. Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt, mille ülemkogu kahe tuhande üheteistkümnendal aastal vastu võttis, eh, tunnistas, et soolise võrdõiguslikkuse poliitikad on väga olulised majanduskasvu, eh, õitsengu ja konkurentsivõime tagamiseks inimkapitali tõhus ärakasutamine on väga olulise tähtsusega aspekt, eh, tagamaks majanduse konkurentsivõimet Need teemad on äh, olnud osaks suures osas meie soolise võrdõiguslikkuse programmidest ja me rõhutame eriti just naiste majanduslikku aktiivsust Euroopa kaks tuhat kakskümmend tegevuskavas tänu Euroopa Komisjoni progressfondi äh, lahklerahastusele äh, tahame me võõrustada kõrgetasemelist tehnilist konverentsi aprilli lõpus äh, sellel teemal ja me loodame, lugupeetud esimees, et teie saate ka sellel üritusel aktiivselt osaleda. see konverents saab olema tehniline. me tahame tuua kokku riiklikud soolise võrdõiguslikkuse eksperdid ja tööhõive eksperdid kõikidest liikmesriikidest, kandidaatriikidest ja ka Euroopa Majanduspiirkonna partnerriikidest. me pakume neile võimalust äh, tutvuda äh, hiljutiste teadusuuringutega, statistiliste andmetega ja heade tavadega selles osas, kuidas edendada naiste osalust äh, tööturul. me tahame maksimeerida võimalusi, kuidas võimaldada hästi haritud naisi saavutamaks täielikku potentsiaali mõistlik on see, et me teeme omavahel koostööd selleks, et tagada, et äh, naised saaksid äh, võimalikult hästi panustada majanduskasvu ja üleilmsesse konkurentsivõimesse. ja seda ka sellepärast, et meie konkurendid ülemisel tasandil on osaliselt kaugemale jõudnud kui meie Euroopas selles valdkonnas. uus tööhõivestrateegia ja paljud Euroopa Komisjoni hiljutised teatised on keskendunud sellele, et naisi tuleb tööturule kaasata, et see on majanduslik vajadus. paljud meie üleilmsed konkurentsid on Euroopast kaugemale jõudnud selles valdkonnas praegusel hetkel. kui Euroopa Liit tahab oma Euroopa kaks tuhat kakskümmend tööhõive eesmärke saavutada, peame me kahe suuna pikaajalise lähenemise valima. me peame tegelema eh, praeguse majanduskriisiga, aga me peame sellest ka kaugemale vaatama. selleks, et saavutada Euroopa kaks tuhat kakskümmend tööhõive eesmärke, peame me tegema koostööd selleks, et suurendada naiste tööhõive määrasid. Eh, soolise võrdõiguslikkuse ministrina tervitan ma seda eh, tähelepanu, mis on suunatud sellele, mis puudutab tõkkeid naiste osalemisel tööturule konverentsi ajal, kus me räägime naiste majanduslikust kaasatusest, kavatseme me keskenduda naistele, kes tahavad tööd teha ning me kindlasti vaatame, kuidas julgustada naisi hakkama ettevõtjateks meil on suurepärane programm eh, toetamaks eh, naiste ettevõtlust Iirimaal ja praegusel hetkel ma tahaksin vahendada kogemusi teiste liikmesriikidega. ma tahaksin, eh, et me õpiksime teineteiselt, kuulaksime teineteise kogemusi. kallid kolleegid, vaatamata sellele, et Iirimaa eesistumise ajal ei toimu meil mitteametliku soolise võrdõiguslikkuse ministrite nõukogu, äh, siis äh, tööhõive ja sotsiaalkaitseministrid äh, kogunevad Dublinis veebruaris mitteametlikuks EBSCO ministrite nõukoguks ja osalevatel ministritel on võimalus osaleda ka soolise võrdõiguslikkuse töörühmas, mida mina siis juhin. nagu ma eelnevalt mainisin, siis mina vastutan erinevate valdkondade eest meie valitsuses, vanemate inimeste vahel kriminaalväärtused on üks teema, mis minu pädevuse alla kuulub. ma tean vägagi hästi, et üle kogu Euroopa, nagu ka Iirimaal, eh, on vanemad naised eh, naised, kes on alaesindatud tööturul. Eh, selline äh, majandusliku sõltumatuse puudumine võib tuua kaasa väiksemad pensionimaksed ja ka vaesuse hilisemas eluetapis Eh, vanemate naiste hulk on eh, tööturul viimastel aastatel kui suurenenud, ma pean silmas naisi eh, vahemikus viiskümmend kuni kuuskümmend neli aastat, on siiski veel väga suur lõhe naiste ja meeste mm, arvu vahel selles vanuserühmas, kes on majanduslikult aktiivsed. me kasutame mitteametlikul EBSCO-l soolise võrdõiguslikkuse töörühma selleks, et vahetada häid tavasid ja poliitikavõimalusi selles osas, mis puudutab, milliseid samme liikmesriigid saaksid võtta selleks, et julgustada vanemate vanemate inimeste ähm, majanduslikku sõltumatust selleks, et vältida nende vaesust äh, vanemas eas ja äh, seeläbi saavad nad panustada ka majanduskasvu Euroopas. me äh, tahame eesistuja teatise ähm, esitada nii selle töörühma tulemustest kui ka aprillikuise konverentsi tulemustest juunikuisele EBSCO nõukogule ja me loodame, et selle teemaga liigutakse edasi tulevikus Euroopa Liidu institutsioonide poolt. lugupeetud esimees, austatud naiste õiguste komisjoni liikmed, meie Iirimaal tervitame eh, seda tööd, mida teie komisjon ja see parlament siin ära teeb eh, väga keerulisel teemal, milleks on eh, naistevastane vägivald. nõukogu ja parlament on ühel meelel, me peame selle teemaga tegelema. me oleme väga head koostööd teinud, me oleme Daphne programmi käima lükanud, meil on inimkaubanduse direktiiv, Euroopa kaitsemäärus ja direktiiv, mis puudutab kuri tegevuse ohvrite kaitset ja toetamist naistevastane vägivald on endiselt väga suureks probleemiks meie liikmesriikides. Äh, Küprose eesistumise tehtud töö selle kohutava kuriteo vallas on vägagi tervitatav. Äh, teadusuuringud, mille on Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ära teinud ja nõukogu järeldused või ülemkogu järeldused äh, kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta detsembrist keskenduvad ka sellele teemale see kõik on väga õigeaegne tegevus, sellepärast et naistevastane vägivald on peamiseks teemaks äh, viiekümne seitsmendal ähm, äh, naiste staatuse komisjoni kohtumisel ÜRO raames. ma lähen ka sinna kohale ja mina äh, räägin seal täiskogul ja ma tahaksin toetada selle komisjoni aktiivset tööd selle olulise teemaga tegelemisel. pärast selle komisjoni viiekümne kuuenda kohtumise läbikukkumist selles osas, et ei jõutud kokkuleppele dokumendi osas äh, maapiirkonna naiste küsimuses, ma arvan, et kõik osapooled on nõus, et äh, viiekümne seitsmes kohtumine on väga suureks väljakutses ja äh, minu arvates on ainus eelnev kord, kus ei ole üksmeelele jõutud dokumendi osas, olnud kord, kus räägiti just naistevastasest vägivallast. me oleme kõik nõus selles osas, et ei ole riiki Euroopas, isegi maailmas, kus see naistevastane vägivald ei oleks probleemiks ja seetõttu ma arvan, et on ääretult oluline see, et kõik kõik ÜRO liikmed teeksid tihedat koostööd selleks, et äh, jõutaks konkreetsetele järeldustele naistevastase vägivalla võitluses ja seda enne selle ÜRO naiste saatuse komisjoni töö lõppu. Äh, töö äh, Euroopa Liidu positsioonidokumendi ettevalmistamise kallal algas juba mitu kuud tagasi ja seda läbi Euroopa välisteenistuse. meie inimõiguste eksperdid, soolise võrdõiguslikkuse eksperdid ja diplomaadid tegid tööd selles vallas ja ma arvan, et koostöö on väga oluline selleks, et saavutada lõpptulemus ja mina teen omalt poolt kõik, et tõesti jõuda eh, üksmeelsetele tulemustele dokumenti osas eh, viiekümne seitsmendal kohtumisel eh, selle viiekümne seitsmenda istungi käigus ma loodan ka nii-öelda kõrvalkohtumistel osaleda ja eh, need kõrvalkohtumised võimaldavad eh, vahendada häid tavasid eh, ja arvamusi väga struktureeritud vormis. oma külaskäigu jooksul New Yorki ma loodan rääkida ja saada liikmesriikidelt infot parimate tavade kohta, mida kasutatakse ja ma teen kindlasti teiste ministritega koostööd ja oma valitsuse nimel ma tahan näidata eh, erinevaid algatusi, mida on eh, kasutusele võetud Irish Aid organisatsiooni abil. see on organisatsioon, mis on eh, pikka aega juba prioriteediks teinud naistevastase vägivalla mm, alase võitluse ma olen veendunud, et Iiri meeskond ja kolleegid liikmesriigid, kui nad lähevad New Yorki sellele kohtumisele, võtavad kindlasti kogu Euroopa Liidu head soovid kaasa. ja äh, naiste õiguste komisjonil on kindlasti hea meel kuulda, et äh, suuri edusamme on tehtud Euroopa kaitsemääruse küsimuses viimaste eesistumiste all. ma tahaksin äh, kiita teie suurepärast kolleegi proua Baranovat selle mm, toimikuga edasimineku puhul. Euroopa kaitsemäärus on väga oluline Euroopa Liidu ohvrite paketist standardsertifikaadi väljaandmine lihtsustab äh, tunnustamist äh, Euroopa Liidu piiridel ilma lisaformaalseteta äh, kaitsemeetmete tagamiseks. see võimaldab inimesel nautida kaitset ja jätkuvat kaitset siis, kui nad liiguvad liikmesriikide vahel, olgu see siis tööeesmärkidel või muudel eesmärkidel. Äh, minu kolleeg Alan Shatter, äh, justiitsminister, on üles näidanud pühendumust parandada kuritegevuse äh, ohvrite õigusi ohvrite paketi raames tervikuna. Iiri eesistujana tahab jätkata Küprose eesistuja poolt tehtud tööd seoses meetmetega, äh, mis tuleks vastu võtta nõukogu ja parlamendi poolt võimalikult kiiresti kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta esimesel äh, poolel. selleks, et äh, toetada inimkaubanduse ohvreid, kes väga sagedasti on naised, teevad minu eri justiitsvaldkonna kolleegid tööd ja see töö äh, tugineb Euroopa Liidu Komisjoni nelja-aastasele strateegiale, äh, mis puudutab äh, inimkaubanduse kaotamise dokumenti. ja see on väga äh, oluline teema, millega tegeleda. kallid kolleegid, umbes kakskümmend aastat tagasi äh, edendati äh, neljanda üleilmse naiste tippkohtumise ideed ja see tipnes äh, Pekingi tegevuskavaga ja eh, see on eh, eeskujuks soolise võrdõiguslikkuse alasele tegevusele ja kui aus olla, siis ma arvan, et eh, selles valdkonnas on vaja veel palju ära teha selleks, et me saavutaksime tõesti faktilise soolise võrdõiguslikkuse. ma arvan, et ma ei pea teile meelde tuletama kahtteist murevaldkonda, mis on Pekingi platvormis ära toodud Euroopa Liidu eesistujad on teinud uuringuid selleks, et aidata liikmesriike ähm, rakendamise valdkonnas, ähm, mis puudutab neid mureküsimusi, mis äh, Pekingi platvormis on ära toodud. Äh, indikaatorid äh, kümnes, kaheteistkümnes mure Äh, valdkonnast on juba välja töötatud ja Iirimaa on otsustanud kahe tuhande üheteistkümnendal aastal, et ta valmistab ette indikaatoreid äh, naiste ja meedia küsimuses oma soolise võrdõiguslikkuse programmi raames ja seda oma seitsmenda praeguse eesistumise kontekstis lugupeetud esimees, kallid kolleegid, te kindlasti teate, kui head tööd on teinud Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut. ta on töötanud selle nimel, et toetada eesistujaid Pekingi platvormi raames ja selleks, et edendada soolist võrdõiguslikkust. loomulikult ma pean ütlema, et meie Iirimaal oleme eriliselt seotud selle instituudiga sest äh, selle esialgne kokkulepe selle rakendamiseks oli meie viimase eesistumise üks tulemusi. Äh, meediavaldkonnas töö tegemine peab äh, olema mm, mõistlik. me peame austama alati väljendusvabadust ja meediavabadust Eh, neid vabadusi eh, austatakse ka Pekingi platvormis, kuid Pekingi platvorm ütleb selgelt välja ka selle, et meedia saab mängida olulist rolli eh, soolise võrdõiguslikkuse osas teadlikkuse tõstmisel ja naiste rolli edendamisel. kõik meie rahvusvahelised instrumendid soolise võrdõiguslikkuse valdkonnas, CEDAW konventsioon, Peking, Euroopa soolise võrdõiguslikkuse pakt, mis allkirjastati kahe tuhande kümnendal aastal ja Euroopa Komisjoni soolise võrdõiguslikkuse strateegia, rõhutavad, kui oluline on soolise võrdõiguslikkuse saavutamine otsuste tegemisprotsessis seoses selle kriitilise valdkonnaga, mis puudutab eh, naisi ja meediaid, eh, rõhutab Pekingi platvorm eh, seda, et naised peavad saama ka mängida rolli otsustustegijatena, mitte ainult juhtkondades, vaid ka programmide väljatöötamises, meedia ja ajalehe sisu väljatöötamises. meedia on liiga lai teema, et sellega saaks põhjalikult tegeleda ühe uuringu raames, selleks, et mõistlikud indikaatorid välja töötada Pekingi kontekstis. ma arvan, et me võime kõik olla ühe ühel nõul selle, selles osas, et äh, sooliste stereotüüpide valdkonnas on juba väga palju ära tehtud äh, ja keeruline on äh, töötada välja ähm, numbrilised ja mõõdetavad indikaatorid selle keerulise teemavaldkonnas. ma tean, et teie komisjon on teinud väga head tööd ära erinevate küsimuste kontekstis, mis on seotud sooliste stereotüüpidega ma olen otsustanud, et Iiri eesistuja keskendub Pekingi platvormi raames just indikaatoritele, mis on seotud naistega otsustustegemisprotsessis. Ähm, Eige raport äh, on varsti valmis, äh, seal on keskendutud äh, ringhäälinguettevõtetele ja ajalehtedele igas liikmesriigis ja Horvaatias samamoodi Äh, igast liikmesriigist on väga väike valim võetud ja seetõttu on tegemist üsna piiratud äh, ettevõtmisega, kuid ma arvan siiski, et äh, selle tulemus annab meile head aimu sellest, milline on naiste ähm, kohalolu otsuste tegemisprotsessis ringhäälinguettevõtetes ja meediaettevõtetes meie liikmesriikides. teine aspekt selle teadusuuringu raames äh, on see, et keskendutud on mm, poliitikatele, kuidas parandada naiste ja meeste võrdõiguslikkust meediaettevõtetes. ja see lähenemine tugineb äh, tööprogrammile, mis on seotud äh, naiste äh, osalusega otsuses tegemisprotsessis. Taani kolleegid töötasid välja indikaatoreid naiste osalusele keskkonnavaldkonnas. Eh, lisaks sellele te võib-olla teate, et komisjon on juba järginud eh, naiste rolli kuues valdkonnas, kui otsuse tegijaid, siis see puudutab eh, juhtimist, haldust, poliitikat, diplomaatiat ja kohtusüsteem. meie tahame, et liikmesriigid võtaks endale kohustuse jälgimaks, kui suurel määral on naised osalemas meediavaldkonnas otsuse tegemisprotsessis me töötame sellesisulise ettepaneku lähikuudel välja ja me tahame saata eh, sellekohase dokumendi ka juunikuisele EBSCO nõukogule. ja EIGE raport eh, eh, pannakse nõukogu järeldustele ka lisana külge me tahame mm, tõsta üle-euroopalist teadlikkust selles küsimuses. Eh, see viide ehm, naistele ehm, otsustusprotsessis eh, viib mind meie järgmise teema juurde. meie tahame alustada tehnilist tööd, eh, mis puudutab direktiivi eelnõud seoses naiste osalusega ettevõtete nõukogudes. me tahame seda teha veebruari alguses see toimik on väga keeruline, see on juba saanud suurt avalikkuse tähelepanu ja seda enne, kui komisjon oma ettepanekutega välja tuli. mõned liikmesriigid on juba paika pannud kvoodid naistele, mõned on pannud paika eesmärgid, mõned liikmesriigid on juba edasi liikunud selles valdkonnas mõned riigid, nagu näiteks Iirimaa, on tagasihoidlikumate saavutustega hakkama saanud me peame eh, kaasama nii naisi kui mehi, kui me tahame, et Euroopa majandus õitseks. rahvusvahelised uuringud on näidanud, et eh, see, eh, kui sooline tasakaal on otsustusprotsessis kaasatud, on kasuks majandusele. see teadus, need teadusuuringud tulenevad nii Euroopa Liidu riikidest kui ka USA-st see näitab, et on juba poli-, positiivseid algatusi tehtud, näiteks on tegeletud teadlikkuse tõstmisega, on pandud paika kvoote ja eesmärke. samas väga palju erisusi on veel liikmesriigiti selles osas, mis puudutab naiste kohalolu eh, ettevõtete juhatustes ja otsustustegemisprotsessides ja komisjon on nüüd tulnud välja ettepanekutega selles valdkonnas. Euroopa Liidu aluslepingud on väga selged eh, selles osas, mis puudutab eh, faktilise mm, soolise võrdõiguslikkuse tagamist, eriti just tööhõives, sellele on viidatud Euroopa Liidu aluslepingute artiklis sada viiskümmend seitse Eh, lisaks sellele artikkel kaheksa Euroopa Liidu toimimise lepingus eh, ütleb, et eh, kõikides oma tegevustes peab Euroopa Liit püüdma eemaldada ebavõrdsust ja peab edendama võrdsust naiste ja meeste vahel Küprose eesistuja organiseeris äh, nõu, lõunakohtumise kuuendal detsembril EBSCO nõukogu raames äh, sellel teemal selleks, et anda orientatsioon tulevasteks aruteludeks. ei ole saladus, et äh, liikmesriikidel on erinevad seisukohad selles küsimuses, mõned tahavad näha kvoote, mõned isereguleerimist. me peame tagama õigluse, julgustama edusamme selles valdkonnas. komisjoni ettepanek keskendub esmajoones sellele, kuidas panna paika menetlus nimetamaks äh, juhatuse liikmeid ja mm, panna paika ka äh, menetlused läbipaistvuse tagavuseks. samal ajal äh, tahetakse tagada see, et me ei sea ähm, ebamõistlikke koormaid näiteks just VKE-dele ja liikmesriikidele, kes on juba edukalt tegutsenud nõukogu tahab teha tihedat koostööd Euroopa Parlamendiga selle eh, direktiivi eelnõu küsimuses. ma loodan, et liikmesriigid osalevad aktiivselt nõukogu struktuuride eh, kaudu selle ettepaneku eh, osas tehtavas töös, selleks et jõuda võimalikult kiiresti vastuvõetavale kompromissile selle teksti osas, mille eesmärgiks on soolist võrdluse ja õiguslikkust parandada. aga me ei tohiks alahinnata neid suuri väljakutseid, mis on kindlasti eh, seotud eh, edasiliikumisega selle toimiku vallas. mis puudutab emapuhkuse direktiivi, siis nagu te teate, eh, siis see toimik on jõudnud tupikusse ja mina ise olen käinud mitmetel kohtumistel, mis on seotud selle ettepanekuga, ma käisin ka mitteamet-, mitteametlikul äh, Krakowis peetud äh, äh, soolise võrdõiguslike ministrite kohtumisel Poolas ja tol ajal öeldi, et ministrid ei saa olla nõud, nõus sellega, mida parlament nõuab praeguses majanduslikus kliimas. lisaks sellele väljendati muret selle üle, et parlamendi ettepanek, mis puudutab seda teemat äh, läheb kaugemale kui mm, vaja ja rikub äh, lähimuspõhimõtet ja proportsionaalsuse põhimõtet. mina tahaksin siit tupikust välja tulla. tupikust väljatulek äh, sõltub paindlikkusest, mida Euroopa Parlament on valmis üles näitama. me kindlasti jätkame omavahelisi arutelusid, kuid praegusel hetkel on liiga vara mingeid lubadusi teha, mida me võib-olla ka pidada ei suuda või täita ei suuda minu siiatuleku peamiseks eesmärgiks on olnud rääkida sellest, eh, mida meie oma eesistumise ajal plaanime teha ja seda siis seoses sellega, kuidas saavutada faktiline sooline võrdõiguslikkus. praegusel hetkel me oleme paika pannud neliteist erinevat kohtumist ja sündmust äh, tegelemaks soolise võrdõiguslikkuse küsimusega, selleks, et äh, seda ambitsioonikat eesmärki saavutada ja me tõesti loodame selle eesmärgi saavutada. Iirimaa on riik, äh, mida on tagant ajendanud ambitsioon me tahame äh, edendada soolist võrdõiguslikkust ja me tahame oma eesistumise ajal parandada naiste olukorda. kokkuvõtteks äh, ma tahan öelda, et me tegeleme küsimustega, mis on väga mitmekülgsed, need puudutavad naisi ja meediaid, meediat, naisi ettevõtete juhatustes ja me tegeleme aktiivselt ka küsimustega, mis on keskse tähtsusega Euroopa Liidu majanduskasvu tagamisel. Äh, nende hulgas on ka naiste majanduslik ähm, kaasamine hõlbumine äh, kõikides vanuserühmades me tahame äh, tagada naiste majanduslikku iseseisvust, äh, see on oluline selleks, et panustada Euroopa üleilmsesse konkurentsivõimesse. meie tahame Euroopat edasi viia ja me tahame tegeleda kindlasti naistevastase vägivalla võitlusega ja seda ka järgneva ÜRO naiste staatuse komisjoni istungjärgul, mis on viiekümne seitsmes siis. lugupeetud äh, parlamendisaadikud, ma olen valmis vastama kõikidele küsimustele ja ma ootan äh, põnevusega mitte ainult äh, sõbralikku, vaid viljakat koostööd Euroopa Parlamendiga ja loomulikult ka selle väga prestiižkomisjoniga siin, aitäh! Thank you very much, minister Lynch. suur tänu, minister Lynch. ma lähen üle nüüd rootsi keelele. suur äh, tänu veel kord, äh, proua minister. meil on väga hea meel, et te leidsite aega täna siia tulla ja meiega mõtteid vahetada oma kogemuste põhjal võin juba ette ruttavalt öelda, et komisjonil on alati palju küsimusi ja alustame kohe nendest ja kõigepealt saavad sõna koordinaatorid ja seejärel komisjoni teised liikmed ja loomulikult me loodame siis, et proua minister vastab nendele küsimustele. ja äh, sõna annan lähtudes suurusest, fraktsiooni suurusest ja Gabriel Rahvapartei saab esimesena sõna suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud minister, aitäh selle eest, et viibite täna meie seas. aitäh ka teie sõnavõtu eest ja ma tahaksin juba ette soovida teile palju edu eesmärkide saavutamisel, mis on küll ambitsioonikud, aga kindlasti mitte äh, sellised, mida ei oleks võimalik saavutada. tahaksin juhtida tähelepanu kahele võtme sõnale, mis äh, tulid välja ka äh, teie sõnavõtust, ühtne lähenemine ning heade tavade vahetamine, ma arvan, et see oleks heaks aluseks äh, ning võimaldab edasi liikuda erinevates küsimustes. me võime ainult rõõmu tunda selle üle, et Iirimaa eesistuja pöörab tähelepanu naiste osaluse optimeerimisele majanduskasvus, naiste ettevõtlusele, naiste mm, olukorra parandamisele tööturul. tegemist on teemadega, mille raames te võite meie toetusele lootma jääda ja ka naiste õiguste komisjoni toetusele. tahaksin juhtida tähelepanu veel kolmele teemavaldkonnale. esmalt, mis puudutab mitmeaastast Euroopa Liidu finantsraamistiku aastateks kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend. meie jaoks on oluline, et sektoripõhine eh, rahastamine, eh, õigused, võrdsus ja kodakondsus, et see rahastamine ei väheneks. me tahaksime siin eh, olla kindlad, et saame loota Iiri eesistuja toetusele. nimelt eesmärgiks on see, et naiste õiguste toetamine ning meeste-naiste vahelise võrdõiguslikkuse programmide rahastamine jätkuksid. edasi me taha-, tunneme head meelt selle üle, et te pöörate suurt tähelepanu naistevastase vägivalla äh, Äh, vastasele võitlusele. siin on vaja edendada äh, ka ÜRO naiste õiguste küsimust käsitleva äh, koosolekul toimuvale. minu küsimus oleks järgmine, kas te plaanite selle komisjoni järeldusi ka ellu viia, mis võeti vastu detsembris kaks tuhat kaksteist. ja veel üks teema, see ka pälvis minu tähelepanu ja seda seoses proua Reedingu direktiiviga. Te rääkisite tehnilisest tööst, mis tehakse veel ära. direktiivi eh, raames aga me näeme, et eh, liikmesriikide vahelised praktikad on erinevad. kas te võiksite natukene rohkem infot anda meile selle kohta, milles seisneb see tehniline töö? nii et me saaksime välja töötada ühise seisukoha ning tagada, et neis küsimustes ka edasi liigutaks. ja kokkuvõtteks mulle jäi mulje, et Teie sõnavõtust võib-olla nii hästi välja ei tulnud, aga tahaksin äh, kutsuda üles teid pöörama tähelepanu ka sellele, mis toimub äh, väljaspool Euroopat, eriti seoses Araabia kevadega. me tahaksime tagada seda, et Iirimaa eesistuja endiselt äh, kaitseb naiste rolli ka üleminekuühiskondades, nii et naised saaksid osaleda läbirääkimismeeskondades ja seeläbi oleks võimalik paremini kaitsta naiste õigusi neis riikides, aitäh! suur aitäh selle eest. meil on tõesti palju sõnavõtusoove. ja ma paluksin, et proua Gabrieli näitest lähtuksite, eeskujust lähtuksite, nii et tehke lühidalt ja täpselt ja selgelt. proua Tomson, palun, sotsialistidest ja demokraatidest. jah, suur aitäh, lugupeetud minister aitäh äh, ettekande eest. ma äh, olen ise ka tutvunud naiste olukorraga Iirimaal, äh, seda uurinud süviti ja ma näen, et te olete päris palju saavutanud. võrreldes aastaga seitsekümmend kolm, esimene jaanuar, kui te liitusite Euroopa Liiduga, ma arvan, et naiste olukord on tõesti paranenud ja Iiri naiste positsioon on Euroopas üks parimaid see on väga inspireeriv. samuti loodan, et me suudame ikkagi äh, äh, kvoodide küsimuses jõuda kokkuleppele Iirimaa eesistumise lõpuks. ning mina igastahes selle nimel tööd teen parlamendis. samuti tahaksime me, et te toetaksite, nagu kolleeg ütles juba, äh, võitlust vägivalla vastu, mis on suunatud naiste vastu. meil oleks vaja omaenda Euroopa direktiivi ja mitte Euroopa Nõukogu resolutsiooni. ja tahaksin veel rääkida ühest küsimusest, mida te ei maininud enne Iirimaa eesistumist. Te rääkisite soovitustest eesistujale Äh, ja see puudutas äh, naiste ja meedia küsimust ning äh, seda taheti seminari korraldada. kui tegemist on tõesti väga mm, pakilise teemaga, sest et meedias on eelkõige kajastatud just mehed. ja ma arvan, et see oleks ka jällegi üks asi. Need olid minu kolm küsimust, aitäh. suur aitäh ja nüüd ma annaksin sõna proua Pavanovale keda samuti mainiti proua Lintsi kõnes ju. ja suur aitäh ja suur aitäh, proua minister, muidugi. tahaksin ka omalt poolt avaldada teile tunnustust selle eest, et olete nii pühendunud ja niivõrd tugevalt toetate meie prioriteete, mis on ka prioriteetideks siin komisjonis. nõustun täiesti kolleegidega, aga äh, see ei ole üllatav, et ma keskenduksin eelkõige vägivallale alustaksin kõige lihtsama küsimusega. meie komisjonis oleme nüüd äh, jõudnud äh, lõppstaadiumisse. ja läbirääkimised Küprose eesistumise aja, eesistumise ajal jõudsid lõpule ja me loodame väga, et äh, nüüd trialoogi raames te saate meid ka toetada, sellepärast et väga oluline ja see puudutab siis äh, kuritegevust äh, ning äh, ja kaitsemäärust. teiseks, mitmeaastane finantsraamistik ja eriprogrammid, mis puudutavad õigusinike kodakonniku osalust ja võis, võrdse võimalusi naiste ja meeste vahel, naiste vastast vägivalla väljajuurimist. loodetavasti te eh, tõesti pühendute sellele, et ei vähendataks vahendeid, mis on suunatud nende tegevuste läbiviimiseks. ja lõpetuseks kõige keerukam eh, küsimus. Eh, natukene rohkem kui kuu pärast leiab aset aset viiekümne seitsmes ÜRO naistekomisjoni komitee koosolek ning detsembris kuulasin teie äh, suursaadiku kõnet ÜRO-s ning äh, me nägime, et teie riik toetab tugevalt seda, et jõutakse resolutsioonini, aga äh, väga oluline on ka see, et Euroopa Liidu seisukoht oleks kooskõlastatud ja tugev ning veelgi olulisem, kui ÜRO ning komitee resolutsioonis kokkuleppele jõuavad, siis Euroopa Liit peaks selle ka ratifitseerima ja me usume, et meie roll peaks olema juhtiv, vähemalt seda ütles ka teie suursaadik. ja me loodame tõesti, et Iiri eesistuja seda juhi rolli täidab järgnevatel otsustavatel kuudel. suur aitäh! Thanks and the floor now goes to Mr Rumi. suur aitäh ja härra Romeo, palun. Sean, thank you. jah, suur aitäh, lugupeetud eestlaste, lugupeetud minister, minul on kolm küsimust. kolm märkust, võrdsus, vägivald, tööhõive. ja alustaksin esimesega, võrdõiguslikkus ma ei tea, kas te mainisite seda, aga ma arvan, et on oluline mainida, et praegu on äh, tupikusse satutud ka ühe väga olulise direktiiviga, ehk siis võrdõiguslik direktiiv, mis puudutab nii äh, puudeid, vanust äh, ja muid aspekte, mille alusel diskrimineeritakse. ma tean, et teil on suur huvi sellega edasi liikuda, minu küsimus on väga selge ja otsene kui suured on võimalused, et me üldse suudame millenigi jõuda selle poole aasta jooksul? teine küsimus puudutab vägivalda. siin on mitmeid eri teemasid, aga ma mainiksin ainult kahte. üks neist on Tafne. meie jaoks on äh, vägagi huvipakkuv see, et äh, komisjon, et Tafne jääks alles, et tegemist oleks väga nähtava äh, programmiga ja tahaksin teada, kui kaugele on selles küsimuses jõutud, aga teine küsimus puudutab välismõõdet ja ma tunnen head meelt selle üle, et te seda mainisite, ma räägiksin täpsemalt äh, äh, feministide äh, olukorda ning vägagi suurt vägivalda naiste vastu kõikjal maailmas. tahaks rääkida sellest, kuivõrd oluline on see, et sellest saaks meie prioriteet ka välistegevuse raames Eh, nende delegatsioonide tegevuses, eh, mis igal pool ringi reisivad. Ladina-Ameerikas eh, näiteks peatselt aset leidval kohtumisel ja see kindlasti üks küsimusi, mis me tõstatame ning tööhõive kohta kaks lühikest küsimust. esimene neist puudutab palgalõhet, ma tean, et see on üks teemadest mis on oluline ning samuti vähendada tööhõive taseme erinevusi meeste ja naiste vahel, aga veel, kuidas kriis, kriisi on kasutatud selleks, et vähendada naiste õigust tööturul osalemisele. mina kuulun nende hulka, kes usuvad, et kriis on pigem selliseks ettekäändeks, et jälle vähikäik sisse anda selles mõttes äh, siin tahaksin teada Iirimaa vaatepunktist lähtudes. Äh, mis te arvate sellest? suur tänu ja ma unustasin mainida äh, proua ministrile, et eelkõnelejad olid roh-, roheliste ja liberaalide esindajad. ja järgmisena saab sõna äh, Marin Šatjer, meie aseesimees Rahvaparteist Merci, monsieur president. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, lugupeetud äh, minister, aitäh sõnavõtu eest. tahaksin esitada teile ka kolm küsimust ja tahaksin juhtida teie tähelepanu neile punktidele, mis on meie jaoks äärmiselt äh, tähtsad. esmalt, te mainisite seda, et noored naised on väga hästi koolitatud ja tegemist on suure lisaväärtusega. kui me aga vaatame, mis äh, juhtub siis, kui nad töömaailma sisenevad, siis me näeme, et naistel on palju suuremaid äh, raskusi äh, tööd leida, nende palgad, nagu ütles ka härra Romeva, on väiksemad ja eriti ja ma tahaksin sellele punktile rõhku panna, nende karjäärid ei ole samuti nii silmapaistvad kui meeste omad kui te tõesti soovite eh, sellele probleemile lahendust leida, kui te tahate eh, naise olukorda majanduses ja tööhõives parandada, siis tuleb eh, seda käsitleda järgnevalt, tuleb arvestada juurdepääsuga tööturule, tuleb arvestada palgade võrdsusega ning võrdsete karjäärivõimalustega. teiseks, teine küsimus, millele tahaksin rõhku panna kriisi mõju naistele. mina olen eh, siin raportööriks, tegemist on omaalgatusliku raportiga siinsamas komisjonis ning tahaksin ütelda, et meil on kõvasti puudu statistilistest andmetest ning eh, arvulistest eh, hinnangutest. härra Roomeva ütles, et on näha tagasiminekut, me teame, et niigi on naiste staatus eh, habras töömaailmas ja sellega me üha jätkame. naiste vaesus täna on juba reaalsuseks saanud. kriisi mõju aga veelgi suurendab sellist vaesust. mida te plaanite teha selleks, et eh, liikmesriigid hakkaksid võitlema kriisi eh, kui naiste olukorra halvendaja vastu? ja kolmandaks Te rääkisite ühest erakordsest Euroopa Liidu poliitikast, mille eesmärgiks on äh, tagada suurem võrdõiguslikkus naiste ja meeste vahel ja siin ma pean silmas Euroopa Sotsiaalfondi. aga Euroopa Sotsiaalfondi puhul ma äh, nägin, et te üldse ei maininudki seda vahendit. seeläbi on meil võimalik ellu viia naiste kaasamispoliitikaid, neil on võimalik nad töö juurde tagasi tuua, meil on võimalik äh, hin-, väärtustada naiste oskusi. ning te teate samuti, et eelarve läbirääkimiste ümber äh, näitavad, et Euroopa Sotsiaalfondi olukord on ka habras ja ma tahaksin, et te kaitseksite Euroopa Sotsiaalfondi. ning tahaksin siin tervitada ka Pointuša Ranti äh, äh, omavali-, kohaliku tasandi esindajaid ja suur tänu selle eest, et te nii suurt huvi üles näitate parlamendi tegevuse vastu. Very welcome here. tere tulemast teile siia tõesti uh,. Vice-chair. ja nüüd saab sõna aseesimees proua Estrella, palun. suur tänu, esimees, proua minister mina olen raportöör emaduspuhkuse direktiivi teemal ja ma tean, et te hakkate ka sellega käsitlema. Te ütlesite, et selles küsimuses on saavut-, jõudnud tupikusse, te soovitate läbimurret saavutada. ja viitasite ka tööle, mis on tehtud Poola eesistumise ajal, äh, kui üritati sellest tupikust välja tulla Äh, kuid äh, ei jõutud soovitud tulemusteni. Äh, poolakad tegid suurepärast tööd, kuid sellest hoolimata ei saavutatud soovitud edu selle teema arendamisel. me oleme teadlikud probleemidest, millega mõned liikmesriigid silmitsi seisavad äh, raske majandusliku olukorra tõttu. kuid meil on väga raske mõista, miks nõukogus on see teema blokeeritud, miks see toimik on külmutatud. kaks aastat tagasi parlament kiitis heaks minu poolt koostatud raporti ja pärast seda vaatamata korduvatele palvetele ei ole nõukogu reageerinud ega üles näidanud tahet alustada dialoogi, kas või mitteametlikku dialoogi. parlament on tõestanud, et parlament on paindlik, valmis dialoogiks, on valmis arutama seda küsimust nõukoguga selleks, et leida väljapääs tupikseisust, kuid siiani ei ole nõukogu sellele reageerinud ja kuna olukord jätkub, ei saa ka meie edasi liikuda selle teemaga, kuna see küsimus kuulub kaasotsustamismenetluse alla, seega institutsioonid, nõukogu, komisjon ja parlament äh, omavad oma pädevusvaldkondi ja kohustust arvestada ka teiste institutsioonide seisukohtadega ning teha koostööd nendega. et osutada paremat teenust meie kodanikele. mitmed Euroopas tegutsevad esindusühingud, näiteks Euroopa Naiste Lobi Euroopa Ametiühingute Föderatsioon ja sotsiaalküsimuste platvorm mm, on hiljuti algatanud kampaania, et edastada nõukogule sõnum, et kaks aastat tupikseis on liiga pikk aeg. ja nimetatud organisatsioonid ei ole nõus sellega, et see olukord jätkub proua minister, meie ootused Iirimaa eesistumisel on väga kõrged. me loodame, et õnnestub sellest olukorrast välja tulla nii kiiresti kui võimalik. ja me soovime, et nõukogu avaldaks soovi alustada dialoogi. praegusel etapil me palume dialoogi alustamist, et leida läbi dialoogi tasakaalustatud lahendus, mis oleks äh, kasulik Euroopa perekondadele ja vastaks nende perekondade vajadustele. Äh, te olete teadlikud ka sellest, et Euroopa ees seisavad äh, demograafilised väljakutsed, meie rahvastik vananeb, sündivus langeb ja nimetatud tegurid viitavad sellele, et meil on vaja selliseid tegevuspoliitikaid, mis toetavad emadus- ja raseduspuhkust. selle kohta on palju argumente ja me peaksime veenma ka nõukogu selle tähtsuse, sest see puuduta, puuduta mitte ainult naisi, vaid tervet ühiskonda ja sellest tulenevalt me siiralt loodame, et komisjon ei pane meid sundolukorda ja ei sunni meid kasutama seda teemat äh, kahe tuhande neljateistkümnenda aasta valimiskampaanias. mis tähendaks seda, et Äh, am-, ametiaja jooksul ei ole suutnud nõukogu pöörata tähelepanu sellisele olusele küsimusele. proua minister, te mainisite, et mitmed ettepanekud ei ole nõukogule vastuvõetavad. las siis nõukogu ütleb välja, millised need ettepanekud on. Äh, las nõukogu ütleb, et nõukogu on valmis arutama neid küsimusi ja ma usun, et sellisel viisil me leiame parima lahenduse Euroopa kodanike jaoks. suur tänu teile, soovin teile edu teie uues rollis, äh, Euroopa Liidu eesistuja rollis. suur tänu, järgmisena proua Puskut sotsiaaldemokraatidest. Uh, thank you very much, dear chair, thank you, minister. suur tänu, esimees, suur tänu, proua minister, selle sissejuhatava sõnavõtu eest oma sõnavõtus te juba mainisite naistevastase vägivalla vastast võitlust, äh, mis on oluliseks prioriteediks Iirimaa eesistumise ajal, see peegeldub ka teie tegevuskavas. ja rääkides vägivallast, ma tahaksin konkreetsemalt mainida naiste suguelundite moonutamise teemat aga Iirimaa tegutses väga aktiivselt siseriiklikult eh, selles küsimuses, ka Euroopa Liit on pühendunud sellele võitlusele, pidades seda oluliseks teemavaldkondadeks. mu küsimus on, kuidas see probleemistik eh, kajastub ka Iirimaa tegevuses, kas eh, Iirimaa valitsus toetab ka Euroopa Liidu poolseid meetmeid selles valdkonnas ja kas Iirimaa avaldab ka oma avaliku arvamuse mm, nendele toetusmeetmetele, mis on käivitatud ühenduse tasandil. ja minu teine küsimus puudutab diskrimineerimise vastase võitluse horisontaalset direktiivi. nagu härra Romeva juba ütles, ka mind huvitab äh, millised konkreetsed meetmeid Iirimaa kavandab ja eriti, kui me räägime korduvast diskrimineerimisest, mis on tihedalt seotud äh, soo küsimustega ja teiste diskrimineerimise liikidega. suur tänu ja nüüd annan sõna proua Kratsale Rahvaparteist. tere! kirja ei purje. suur tänu, esimees. Äh, proua minister Teie äh, külastus Naiste Õiguste Komisjoni Iirimaa esisemise algetapil kujutab endast väga olulist et sündmust ja viimasel ajal on saanud selgeks, et see on üks raskemaid ülesandeid eesistujariigile, kuna on vaja saavutada majanduskasvu ja edasiminekut Euroopa Liidus ja praegusel ajaetapil on oluline leida ka rahalisi vahendeid, et finantseerida meie ambitsioonikaid eesmärke äh, ühtekuuluvuspoliitikas ja majanduspoliitikas. ja naised on nende ambitsioonikate äh, eesmärkide keskmes. Äh, kolleegid rääkisid ka ettevõtluse arendamisest ja vajadus seda edendada muutub üha tähtsamaks kõikjal Euroopa Liidus, ka meie komisjon on sellest teadlik et äh, on oluline edendada naiste osalust ettevõtluses, äh, tugevdada äh, väikeettevõtete rolli ja samuti suurendada naiste osalust äriühingute juhtorganites. me käsitleme erinevaid direktiive ja erinevaid ettepanekuid ning jälgime nende arengut. meie komisjon kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulis koostas raporti sellel teemal, mina olin raportöör ja me käsitlesime seda, kuidas edendada naiste rolli äh, ärielus, me tegime ettepaneku kehtestada siduvad kvoodid ja äh, kehtestada poliitika, millest tuleks juhinduda äriühingute juhtorganites, et naised saaksid liikuda edasi karjääriredelil. Äh, et jõuda sellise olukorrani, kus me ei pea enam kvoote kasutama ja saame kasutada teisi meetodeid ja viise eesmärkide saavutamiseks. me jälgime eh, komisjoni ettepanekuid direktiivide osas eh, ja samuti rõhutame vajadust eh, vahendada häid tavasid, Euroopas on piisavalt häid tavasid, me soovime luua võrdsed tingimused kõikidele teemal ja mitte piirduda ainult mõningate väljapaistvate näidetega. mainitud direktiividega kaasneb ka väga palju tehnilisi küsimusi, arvestades seda, et riigiti erinevad äriühingute struktuurid ja staatused ja meie poolt koostatavas raportis äh, Äh, seda ka käsitletakse, me teeme seda koostöös õiguskomisjoniga, me soovime esitada sellise ettepaneku, mis on teostatav ja mis seisaks tugevatel õiguslikel alustel. ja see teema nõuab suuremat tähelepanu ja me loodame, et eesistuja näitab üles juhi rolli ka selles küsimuses, et me saaksime lahendada tehnilised raskused, äh, et me saaksime kehtestada korraliku õigusliku aluse ja tagada äh, parimate tavade levitamise kõikjal Euroopa Liidus. teiseks tahaksin rõhutada järgmist aspekti. see puudutab majanduskriisi mõju naistele ja sellega seoses tahaksin rõhutada äh, naiste ebakindlat olukorda tööjõuturul, kuidas tööpuudus mõjutab naisi ja kuidas majanduskriis mõjutab ka rahva tervist, sest tegelikult kriis omab mõju ka rahva tervisele. ja nüüd on rahva tervis, eriti naiste tervis sattunud küsimärgi alla, sest naised on Äh, esimeste seas, kes kannatavad läbi majanduskriisi. ja järgmisena proua Kliveti sotsiaaldemokraatidest. suur aitäh, lugupeetud äh, esimees Äh, lugupeetud minister, tere tulemast Brüsselisse, aitäh, te siin olete, minu jaoks on tegemist tõesti suure rõõmuga teid tervitada siin täna ja taas teiega kohtuda, samuti ka teie kaastöötajatega. mul avanes võimalus juba Dublinis äh, delegatsiooni äh, raames teiega kohtuda. soovin teile palju edu ja ma olen veendunud, et et teile õnnestub need kuus kuud suurepäraselt ära kasutada. ma tean, et te olete väga tugev isiksus ja muuhulgas ma tean küll, et te täna tulite siia karkudega, aga see näitab veelgi kord, kuivõrd otsusekindel te olete. ma olen veendunud selles, et te võtate arvesse kõik meie kolleegide poolt öeldud märkused. tahaks mainida veel ühte küsimust. meil oli täna päevakorras vähemalt kolm küsimust, mis on äärmiselt olulised. esmalt Äh, pensioni küsimus, piisav ja kindel jätkusuutlik pension. tegemist on väga olulise teemaga, meil on vaja teie toetust, te teate isegi, milline olukord on. see on põletav küsimus. seejärel tahaksin tervitada seda, et te rääkisite äh, äh, Vilniuses asuvast võrdõiguslikkuse instituudist mina isiklikult olen raportööriks äh, selle instituudi küsimustes ja ma ei varja teie eest, et osad äh, on soovinud instituudi eelarve vähendamist. me ei tohi aga mitte mingil juhul äh, siin järgi anda. Te näitasite oma kõnega, kui veel kord, kuivõrd oluline see instituut on ja kokkuvõtteks pean ütlema, et meil on raport, veel üks raport täna päevakorras ehk siis kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmine, täitmisele heakskiidu andmine. ma loodan, et tänu teie abile meie komisjonil e-, enam rohkem märkusi selle kohta ei ole loodetavasti ka Kontrollikoda või komisjon, Euroopa Komisjon enam ei kritiseeri äh, kulutusi, mis on suunatud äh, võrdsete võimaluste tagamisele. kahjuks täna aga selline on olukord, sellist kriitikat on. kolleegid rääkisid äh, soopõhisest eelarve koostamisest. ma loodan, et te kasutate ära seda kuud-kuud selleks, et sugude mõõde Äh, leiaks kajastamist ka rahalistes küsimustes. suur aitäh ja viimaseks äh, kõnelejaks on proua Pastus Rahvaparteist, palun. <clears throat> suur aitäh, lugupeetud äh, eesistuja ja aitäh Iirimaa eesistujale. tahaksin teid tervitada siinkohal, proua minister, ma usun, et Te võtsite läbi pika nimekirja probleemidest, millega naised Euroopas kokku puutuvad. tahaksin kolme asja küsida. esmalt mitmeaastane eelarve Euroopa Liidus ja äh, õiguste ning kodaniku äh, ning kodakondsuse rahastamise küsimus ning täpsemalt, mis puudutab vägivalda naiste puhul. mina olin Tahne programmi hindamise raportöör alates üheksakümne teisest aastast, mil see programm loodi, on äh, programm osutunud äärmiselt erakordselt edukaks, vabaühendused liikmesriikides tunnevad erinevaid programme, mis on mõeldud selleks, et toetada naiste, noorte, laste vastu suunatud vägivalla vastast võitlust ja vabaühendustel on väga head kogemused nende programmidega parlamendile valmistab muret aga tulevane programmi rahastamine. sellepärast, et Daphne programm on nüüd pandud kokku õiguste ja kodakondsuse programmiga. lugupeetud minister, kas te plaanite tagada seda, et programmi rahastamist ikkagi ei vähendataks? meie jaoks on väga oluline, et rahastamist ei vähendataks, seda seetõttu, et me teame, et majandus- ja sotsiaalkriis, mida liikmesriigid praegu läbivad, on äh, sel-, seda nähtust, äh, milleks on vägivald, veelgi äh, süvendanud. ja lisaks sellele veel pensionite küsimus ning see, kuidas arvutatakse välja kodus tehtav töö naised peavad oma karjääri äh, mitu korda katkestama, nad kas pühenduvad oma lastele või siis teistele neist sõltuvatele pereliikmetele. kas Iirimaa eesistuja arvab, et kodus tehtav töö peaks samuti leidma kajastamist äh, äh, neis arvustustes, äh, mille põhjal äh, viidakse läbi äh, pensioni väljaarvutamine vastavalt uutele reformikavadele. me teame, et liikmesriikides on probleeme, teie, proua minister, tulete liikmesriigist, mis saab Troika finantsabi, see käib ka Portugali kohta, minu koduriigi kohta ning Äh, finantsmajanduse sotsiaalkriisi mõjud on äh, täiesti laastavad meie ühiskondadele, aga eriti just naistele. naised on esimeseks ohvriks, äh, vaesuse ohvriks ning sotsiaalse tõrjutuse ohvriks. kas Iirimaa eesistuja plaanib äh, erisoovitusi välja töötada nende riikide jaoks, kus kasinusmeetmed praegu on really,? Really? jah, ja nüüd tõesti päris viimane, viimane saadikust kõneleja, enne kui äh, minister Lynch saab kõikidele kommentaaridele ja küsimustele omalt poolt vastata. proua Hänni poolt Äh, ta lubas, et teeb lühidalt. Just, it's really a question. ma teen tõesti lühidalt. mul on üks küsimus, ma tean, et äh, Iirimaal teil on uus seadus prostitutsiooni vallas ja see on teema, mida meie oleme siin komisjonis ka pikalt arutanud ja meil on väga erinevad vaated selles küsimuses. ma tahaksin, et te äh, räägiksite sellest lühidalt, mida te Iirimaal selles vallas teete, aitäh. aitäh suur aitäh kõikidele saadikutele küsimuste eest ja nüüd annan ma sõna minister Lynchile, kellel on võimalus vastata küsimustele ja omalt poolt eh, teha ka kommentaare. palun, teil on sõda, teil on sõna ma tahaksin alustada kõigepealt eh, vastates viimasele küsimusele, ei, meil ei ole uut seadust eh, prostitutsiooni vallas. loomulikult meil seadus kui selline on äh, praegusel hetkel me vaatame väga põhjalikult äh, seda, äh, mis on toimunud väga laiapõhjalise konsultatsiooniprotsessi äh, käigus. me vaatame, mida on arvanud inimesed äh, kes töötavad eh, nii-öelda eh, seksuaaltööstuses ja eh, me vaatame ka seda, mida on öelnud need inimesed, kes on täiesti vastu sellele nähtusele siin räägitakse ostja kriminaliseerimisest, mitte pakkuja kriminaliseerimisest ja nii edasi. me äh, vaatame seda teemat väga tõsiselt, me ei ole kumbagi poolt hukka mõistnud, aga kindlasti Iiri kontekstis sellel teemal edasiliikumist on varsti näha, aga uut seadust me vastu võtnud ei ole. Äh, mõnikord, äh, kui me räägime konsultatsiooniprotsessist, siis eeldatakse, et tegemist on võib-olla edasiliikumisega seaduse vallas, aga tegelikult see päris nii ei ole. nii palju siis sellest ma tahaksin äh, rääkida majandusküsimusest. see on väga oluline küsimus ja mitte ainult liikmesriikide jaoks. ma olen täna siin äh, sellepärast, et äh, Iirimaa on eesistuja, ma räägin siin esmajoones nõukogu nimel, mitte nii palju just Iirimaa nimel, aga loomulikult alati on tegemist nii-öelda segu ka nõukogu ja riigi küsimustest, kui mõni riik eesistuja rolli üle võtab. ja meie oleme riik, kes saab abi Troika laenust, ma abi ei tahaks öelda, ma pigem nimetaks seda raha laenuks me olime esimene riik, kes programmi riigiks sai ja ma olen veendunud, et me oleme ka esimene riik, kes programmist välja saab tulla. me püüame nii palju kui võimalik kaitsta kõige haavatavamaid inimesi äh, majanduslanguse mõjude eest, loomulikult eh, majanduslanguse kui sellise eest inimesi kaitsta ei ole võimalik, aga nii palju eh, kui võimalik, oleme püüdnud kõige haavatavamaid eh, kaitsta. ma arvan, et me oleme olnud ka edukad, inimesed kannatavad, me kõik teame seda. me peame olema väga kindlad selles, et kui me räägime tööhõivest, siis oluline on tagada see, et naised ei kannataks rohkem kui mehed. me peame väga ettevaatlikud selles vallas olema. me peame tagama ka selle, et kui me oma programme me paika paneme, meil on väga häid programme mitte ainult Iirimaal, vaid äh, üle kogu Euroopa Liidu ja ma arvan, et on väga palju teadmisi ja kogemusi, mida me saame teineteisega jagada ettevõtluse valdkonnas, selles valdkonnas, kuidas naisi julgustada. ma sageli räägin sellest, et Iirimaal me äh, harime eh, neid eh, rohkem, keda me võib-olla vähe mm, värbame ja see on probleem ja me peame seda kindlasti tõsiselt eh, kaaluma Eh, need inimesed, kes kõige rohkem ära teevad hariduse valdkonnas, on inimesed, kes eh, mõnikord eh, ei saavuta kõige kõrgemaid töökohti oma valdkonnas. mõningatel juhtudel nad seda suudavad, aga sageli mitte. palgalõhe on väga keeruline valdkond, millega tegeleda, see on väga komplitseeritud valdkond. esmapilgul näib see teema olevat lihtne, aga tegelikult see nii ei ole nagu siin õigustatult öeldi, siis äh, inimesed üldiselt tööle kandideerides teavad, milline on palgaskaala sellel töökohal. Ähm, kui ma sinna kandideerin, siis ma saan umbes sellise palga ja lõhe hakkab tekkima alles pärast tööle asumist ja me peame vaatama, kuidas selle teemaga tegeleda, kuidas tagada see, et äh, inimesed oleksid äh, teadlikumad ja kuidas tagada see, et äh, töötajad äh, ja tööandjad ütlevad, et mina sellel juhtuda ei lase, mina tahan, et töötajad äh, saavutaksid kõik, mis võimalik, me peame sellele struktuurile oma tähelepanu pöö-, pöörama ma olen veendunud, et kui Euroopa midagi hästi suudab teha, siis on see, et kui me otsustame edasi liikuda teatud küsimuses üheskool, et me seda siis ka väga hästi teeme ja ma arvan, et me peame keskenduma nendele valdkondadele, mis on saavutatavad. iga eesistuja ja eesistumine on ju kuuekuuline, äh, liigub edasi toimikuga vähehaaval. kui liikumine toimub äh, õiges suunas, siis äh, me peaksimegi keskenduma sellele, et kuhu liigutakse, milline on rõhuasetus ja et kas liigutaksegi edasi. me peame just edasiliikumisele keskenduma ja sellepärast ma täna hommikul ka seda mainisin ja ma olen saanud erinevasuunalisi nõuandeid selle kohta, kas mainida emadus- ja raseduspuhkuse direktiivi või mitte. mulle on öeldud, et jah, maini seda, ära maini seda, maini, ära maini, kui sina seda ei maini, siis keegi teine mainib ja nii edasi. me oleme kõik sellist asja kuulnud ja seetõttu meie otsustasime, et kui eh, oled edasi liikunud ja me peaksime suutma liikuda edasi selles valdkonnas, eh, siis eh, me eh, läheneme sellele teemale ainult siis, kui me oleme veendunud, et tõesti on soov ja tahe koostööd teha. me ei pea seda kõike tegema aga ma arvan, et me siiski peaksime seda tegema ja siin on tegelikult vahe olemas. ma arvan, et me peaksime seda tegema ja ma arvan, et kui on soov koostööd teha, siis me peame ka arutelusid jätkama. ja kui me seda teeme, siis me tõenäoliselt jõuame ka lahenduseni. lähimuspõhimõte liikmesriikide vastutus, need on väga olulised teemad. ääretult oluline on see kõik meie jaoks Iirimaal, seda sellepärast, et meie riik on väike. ja meie oleme suuresti äh, riik, mis on veidi kaugemal olev Euroopa mandri osast ja Äh, me teame, et riigid peavad suutma ise otsustada, kuhu nad jõuavad. me peame selle teemaga edasi liikuma ja me teeme seda, kui äh, on soov ja tahe sellega edasi liikuda koostöö vaimus. on mõningaid riike, kes ei ole võib-olla nii hästi arenenud kui teised, on riike, kes on selles valdkonnas suuri edusamme juba saavutanud. ma arvan, et me peaksime suutma edasi liikuda selle teemaga, aga me ei hakka seda tegema enne, kui me näeme, et tõesti kõikidelt pooltelt on olemas tahe eh, sellega edasi liikuda ma arvan, et te teate, et Iirimaa mängib kõrgliigas selles valdkonnas ja ma arvan, et äh, me oleme siiski heas äh, olukorras sellega tegelema, vaatamata majanduslangusele. ja seetõttu me arvasime, et kui inimesed on nõus koostööd tegema, siis äh, me võiksime edusammu saavutada. me midagi lubama ei hakka, aga igal juhul me püüame siin edu saavutada ma arvan, et äh, naiste tööhõive küsimus äh, äh, ei ole tegelikult lihtsalt üks eraldiseisev küsimus minu pädevusvaldkond hõlmab Iirimaal nelja äh, valdkonda. minu arvates äh, on äh, see liiga lai tegevusvaldkond, aga noh, selline mu töö on, ma vastutan puuetega inimeste eest, võrdõiguslikkuse eest, vanemate inimeste eest ja vaimse tervisega seotud küsimuste eest. ja ma arvan, et need teemad tegelikult seonduvad teineteisega väga hästi, sobivad kenasti kokku. aga nendes neljas valdkonnas olen ma viimase pooleteist aasta jooksul püüdnud Äh, vaadata, milline on valitsuse lähenemine nende valdkondade puhul kui me räägime vanematest inimestest, siis me ei saa rääkida mitte ainult äh, sotsiaalhoolekandest, me peame rääkima äh, tööhõivest, äh, majutusküsimustest ja nii edasi. niisiis, kui me räägime naistest tööturul, siis me ei räägi mitte ainult ühest konkreetsest küsimusest, me ei räägi mitte ainult töövõimaluste puudusest, me räägime teistest küsimustest ka sellega seoses, näiteks emadus-raseduspuhkus, lapsehoiuvõimalused, haridusega seonduv, see tähendab, et kõik need valdkonnad peavad äh, kokku sobituma, me peame sellise üldise lähenemise võtma ja palgalõhe küsimus on samasugune me äh, peame siinkohal rääkima sellest, kuidas naised äh, otsustavad teha paus oma tööelus selleks, et hoolitseda oma perekonna eest ja siis pärast seda otsustavad jälle tööle tagasi tulla. me peame rääkima sellest kõigest seoses kaitsega, mida me naistele peame selle kõige kontekstis pakkuma. meil on vaja realistlikku lähenemist, aga meil on vaja ka koostööd me peame arvesse võtma asjaolu, et mõned liikmesriigid ei ole veel jõudnud nende küsimustega nii kaugele, kui mõned teised on teinud. naistevastane vägivald järgmiseks. ma ei ole päris kindel, äh, kas ma olen äh, selles küsimuses äh, sama kannatlik kui teistes küsimustes. ma arvan, et siin valdkonnas meil on väga kindlaid äh, järeldusi ÜRO tasandil vaja, me ei saa laskuda järk-järgulise lahenduse teele siin, me peame tulemusi tagama, me peame näitama, et me oleme tõsised selles valdkonnas, sest äh, veel kord, kui vaadata tõsiselt äh, palgalõhet ja kõiki teisi küsimusi, mis naistega on seotud, siis miks arvatakse, et eh, eh, see on aktsepteeritav, kui naiste vastu ollakse vägivaldne, see ei ole aktsepteeritav, me peame väga kindlameelsed ja kindlasõnalised olema selles küsimuses. Euroopa kaitsemäärus, eh, mille puhul ma usun, et meie eesistumine tagab kokkuleppe, ma seda lubada ei saa, aga me teeme tõsist tööd selle nimel, see on väga praktiline samm tagamaks naiste kaitset see tagab selle, et naised ei pea läbima kogu tsüklit äh, uuesti ja uuesti, kui mis tahes äh, põhjusel otsustatakse liikuda, kas siis äh, töövõimaluste tõttu, laste tõttu või seetõttu, et tahetakse eemale saada inimestest, kes nende kallal vägivalda tarvitab. ehk siis ei peaks panema naisi olukorda, kus nad peavad pidevalt samu protsesse läbima kaitse saamiseks selle kaitse küsimuses Euroopa Liit on väga palju ära teinud ja me peame mõi-, mõistma, et nendes küsimustes tuleb koostööd teha. ja seda sellepärast, et maailm on äh, muutunud väga väikeseks tänapäeval, me peame tegema koostööd ma arvan, et me kõik oleme ühel meelel, ma usun, et me kõik äh, võtame väga tõsiselt neid küsimusi, mis meile mured valmista-, valmistavad. meil võivad olla erinevad lähenemisviisid, äh, äh, aga me siiski oleme ühel meelel. naiste suguelundite moonutamine Iirimaal on meil väga tugev seadusandlus selles vallas. Iirimaa valitsus, kes on praegu eesistuja, Äh, võib-olla ei saa teha kõike seda, mida teie tahate, et me teeksime, aga ma tahan teile kinnitada, et me võtame väga tõsiselt neid äh, teemasid, mis puudutavad naisi ja nende vastast vägivalda võtta, sõltumata vägivalla vormist, see vägivalla vorm on eriti julm ja jõhker. me äh, oleme väga äh, tõsiselt meelestatud selle küsimusega seoses ja me peame kindlasti sellega tööd tegema, see on täiesti vastuvõetamatu äh, ja me peame ütlema, et selline vägivald on täiesti vastuvõetamatu. ja liikmesriigid minu arvates on väga tugevalt ka seda seisukohta väljendanud, seda on teinud ka nõukogu. mis on nüüd pensionidega seotud, siis eh, see on teema, mis puudutab kogu Euroopat, see puudutab meid kõiki. see on teema, ehm, millele me peame kindlasti keskenduma. me pöördume jälle tagasi asjaolu juurde, et me peame vaatama, kuidas julgustada vananevaid naisi eh, jätkama töötamisega. me peame julgustama neid majanduselus aktiivselt osalema, see on asja tuumaks ja meie kindlasti keskendume tõsiselt nendele teemadele. ma ei ole päris kindel selles, kas äh, kodakondsuse küsimus äh, on küsimus, millega edasi liigutakse eelarvet räägitakse läbi tsentraalselt äh, ja meie pooldame seda, aga, ja sellega tegelikult liigutakse edasi, sellepärast et äh, seda lihtsalt tuleb teha. Need äh, küsimused, millega me täna siin tegelema, on asjad, mis puudutavad meid kõiki ja need küsimused peaksid huvitama kõiki Euroopa kom-, Euroopa Parlamendi komisjone. ja selle teemaga tuleb kindlasti edasi liikuda Eh, meie toetame komisjoni ettepanekuid. me kindlasti, kui nad meieni jõuavad, siis eh, anname oma arvamuse teile sellega seoses. ma olen juba rääkinud eh, ÜRO naiste staatuse komisjonist Ehm, õige on see, et Euroopa seisukoht peab olema väga tugev äh, selle komisjoni tööga seoses, seda sellepärast, et me tahame, et ÜRO oleks äh, nii tugev, kui ta vähegi saab olla. Äh, naistevastane vägivald, loodetavasti ma olen teie küsimustele siin valdkonnas vastanud, diskrimineerimisvastane tegevus, ma ei saa teile lubada, et töö lõpule jõuab aga meie leiame, et tegemist on olulise toimikuga ja me kindlasti prioritiseerime seda, eriti selles osas, mis on seotud äh, puuetega inimestega, see on valdkond ka, mille eest mina vastutan, äh, ja puuetega inimeste kaitse diskrimineerimise eest äh, on väga oluline. kriisi mõju naistele Iirimaal ma arvan, et siinkohal on taas oluline see, et me tagaksime, et äh, inimesi kaitstaks nii palju kui võimalik, aga teisest küljest kuidas ma seda nüüd ütleksingi, ei tohiks äh, me olla äh, nii kaasatud või hõlmatud sellest kriisist, et me unustame struktuuride paikapanemise Eh, mis toob kaasa selle, et kui me kriisist välja tuleme, siis meil ei olegi head alust, millelt edasi minna. me peame nende struktuuridega tegelema ja ma arvan, et meil on võimalus sellist tööd teha me peame asju ümber hindama, me peame panema paika asjad, mis tagavad selle, et kui riigid kriisist välja tulevad, et siis oleks riikidel hea tugev alus, millelt tööga edasi minna. ja seda on võimalik teha ainult nii, et me mõistame, et äh, majanduslanguse tõttu on asju, mida me kohe teha ei saa, aga see ei tähenda, et me neid ka tulevikus ära teha ei tahaks. see on minu arvates väga tähtis Äh, palgalõhe küsimusega ma juba tegelesin, aitäh teile! Will... Swedish, so... ma lõpetan rootsi keeles. Äh, suur tänu, proua minister, teile esitati väga palju küsimusi väga palju tähelepanekuid, kuid meie komisjon on väga pühendunud oma tööle, nagu te ilmselt tähele panite. me oleme huvitatud väga paljudest küsimustest ja ootame huviga teie eesistumist ja ka äh, me oleme esindatud ÜRO naiste olukorraga tegeleva komisjoni istungjärgul. Äh, ma ise ja neli komisjoni liiget sõidavad sinna, seega me vaatame, mida saab veel ettevalmistava töö käigus ära teha ja mida me teeme ka istungjärgu ajal ja te olete ka ise kohal ja meil on hea meel, et teil oli võimalus täna tulla ja meiega mõtteid vahetada. veel kord suur tänu teile ja edu eesistumiseks. Thank you.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 alustame hääletusega. palun istuge kohtadele, alustame hääletusega. ja kui te soovite vestelda, siis te võite seda vabalt teha ka väljaspool saali. niisiis. ja esimees läheb üle rootsi keelele seega alustame elektroonilise hääletusega. kõigepealt kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine Euroopa Soolise Võrdõigusliku Instituudile. proua äh, Kleveti äh, arvamuse koostaja, kas te soovite sõna? suur tänu, esimees, kallid kolleegid. ma arvan, et tegemist on olulise raportiga kas te soovite, et ma jätkan rumeenia keeles, küsib proua Klevete. ei. mu soov on, et raport hääletatakse minu poolt ettepanekut kujul, see oleks väga hea signaal meie komisjoni poolt, mis stimuleeriks ka Euroopa Liitu äh, paremini hoolitsema ähm, soolise võrdõiguslikkuse eelarve eest järgmisel korral alustame hääletusega, muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. mis tähendab, et nüüd hääletame esimest muudatusettepanekut poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kolm poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa on tagasi võetud ja lõpphääletus elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena kolmeteistkümnes päevapunkt, kahe tuhande üheteistkümnenda aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine, eelarve kolmas jagu, komisjon, sellele on üks muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. panen lõpphääletusele, elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud järgmisena päevakorrapunkt neliteist naiste tütarlaste vastase vägivalla kõikide vormide kaotamine ja ärahoidmine seoses naiste olukorraga tegeleva Eurokomisjoni viiekümne seitsmenda istujärguga. alustame suulisest küsimusest kõigepealt. see on lühikene küsimus ja puudutab muudatusettepanekut üks, kes on poolt, vastu, erapooletud peame seda kontrollima, kontrollime esimest muudatusettepanekut, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus on tagasi võetud, seega järgmisena seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üheksa on tagasi võetud, kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud ja nüüd elektrooniline hääletus, hääletus algab. resolutsiooni ettepaneku üle hääletus lõppes, vastu võetud. järgmisena resolutsiooni ettepanek ja alustame üheksandast muudatusettepanekust, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist poolt, see on keeleline parandus, seda me ei hääleta, järgmisena suuline muudatusettepanek sõnade kustutamise kohta, kas keegi on selle vastu, sellisele suudu, suulise muudatusettepanekule, kui mitte, siis hääletame, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus kaksteist poolt, vastu, erapooletud vastu võetud. muudatus kolmteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neliteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. neli poolt, vastu, erapooletud. ma arvan, seda tuleb üle kontrollida elektrooniline hääletus, hääletus algab. hääletus lõppes. vastu võetud. järgmisena muudatus viis, osade kaupa. esimene osa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, poolt, vastu, erapooletud. seda oli väga raske äh, kontrollime teist osa, hääletus algab. hääletus lõppes. tagasi lükatud. suuline muudatusettepanek ja kõigepealt küsin, kas on vastuväiteid suulisele muudatusettepanekule? ei ole, seega hääletame. poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. veel üks suuline muudatusettepanek, kas keegi on selle vastu? ei ole, seega hääletame suulist muudatusettepanekut, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. muudatus seitse, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatus kuus, poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd hääletame resolutsiooni tervikuna, hääletus algab. hääletus lõppes. ma vabandan sotsiaaldemokraatidel oli üks liigne hääl, kuid see ei ole otsustav. võime veel kord hääletada, sotsiaaldemokraatil oli ka üks liigne hääl. seega hääletame veel kord, hääletus algab. hääletage palun, hääletus lõppes. vastu võetud ja viimasena päevakorrapunkt viisteist, ettevalmistused mitmeaastaseks finantsraamistikuks, siis Euroopa, Aafrika, Kariibi mere, Vaikse ookeani piirkonnaga riikide ülemeremaade territooriumitega koostöö rahastamiseks. kas raportöör soovib sõna selles küsimuses? ei, seega alustame hääletusega, muudatus kümme, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üksteist poolt,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 erapooletud. mulle tundub, et on tagasi lükatud. kontrollime kahekümne seitsmendat. hääletus algab, muudatusettepanek kakskümmend seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud kakskümmend seitsmele. järgmisena kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend äh, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend üks äh, osade kaupa kolmes osas, esimene osa poolt, vastu, erapooletud. seda oli raske öelda, kontrollime esimest osa, hääletus algab hääletus lõppes. vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmas osa, kolmas osa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kui võimalik kahte esimest me peaksime kontrollima, seejärel ma esitan küsimuse. aga muudatusettepanek kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. ja nüüd esitan küsimuse, kas on võimalik kõik ülejäänud muudatusettepanekud koos hääletada? vastuväiteid ei ole, seega aga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 hääletus lõppes. ja see resolutsioon on heaks kiidetud, suur tänu teile! I just, I just want to say that we're gonna ma tahtsin öelda, et me üsna pea jätkame koosolekut, me peame veel paar-kolm minutit ootama ja siis äh, jätkame koosolekuga.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

Okej, okay, då äh, återupptar vi äh, förhandlingarna, utskottsmöte. Niisiis, läheme tagasi oma tööde tegemiste juurde ja me oleme jõudnud kuueteistkümnenda päevakorrapunkti juurde, naiste haridus ja tööalane liikuvus Euroopa Liidus, raporti projekt meil on äh, pool tundi aega selle raporti projekti läbivaatamiseks. kõigepealt anname sõna raportöörile proua Randsulile. suur tänu, esimees, äh, lühike sissejuhatav sõnavõtt ja siis ma jõuan raporti sisu konkreetsete aspektide juurde Euroopa Liidu liiga, liikmesriikides seisavad äh, suured väljakutsed selleks, et avada tööjõuturg. ka tänapäeval on töötajate liikuvusel liikmesriikide vahel endiselt takistusi. Need probleemid on seotud keele barjääriga, töö ja pereelu ühitamisega ja erinevates liikmesriikides kehtivate äh, erinevate äh, õigusaktidega sotsiaalkindlustuse teemal. ja seetõttu ka pole piisavalt teavet või see teave ei ole usaldatav ega kvaliteetne. Äh, Euroopa peab silmitsi seisma nüüd selle ülesandega, et parandada kutsealast liikuvust ja see on võimalik ainult siis, kui me ajakohastame meie koolitus- ja teabesüsteeme ja pöörama suuremat tähelepanu tööturu vajadustele ja seal tekkinud uutele tingimustele ja nõudmistele, et töötajatel oleks vastavad oskused ja et neid oskusi kvalifikatsiooniga teistes riikides tunnustataks. meie peamine eesmärk äh, strateegias kaks tuhat kakskümmend on tagada äh, kakskümmend kuni kuueteist, kuuekümne nelja aastaste naiste ja meeste tööhõivetase seitsmekümne viie protsendini on oluline, et üha rohkem inimesi saab parema haridustaseme, omandab äh, kõrgemaid oskusi, eriti oluline on see naiste puhul, kes ajutiselt peavad tööjõuturult lahkuma, et lastega tegeleda. me peame tagama suurema tööhõive ja parandama ka naiste, naiste tööhõive olukorda, see aitab äh, suurendada SKP-d ja seeläbi on võimalik ka maksimaalselt suurendada mõju majanduskasvule äh, ja seda ainult siis, kui me suurendame ka naiste äh, tööhõivet ja inimressursside kasutamist. kui te vaatate mm, selle raporti äh, põhjenduspunkte, siis seal on öeldud, et kodanikel on õigus elada ja töötada ka teistes liikmesriikides mm. -hmm ning äh, kutsealase liikuvuse mõju majanduskasvule on märkimisväärne. Äh, kriisi negatiivne mõju tööjõuturule on tähendanud seda, et äh, naised on eriti sellest mõjutatud ja erinevus sugupoolte vahel tööjõuturul jätkub ja seetõttu on vaja rõhutada elukestva õppe tähtsust, töö ja pereelu ühitamise tähtsust ja äh, naiste juurdepääsu parandamist äh, tööjõuturule. käsitles nüüd erinevaid lõikeid, kui me räägime võrdsete võimaluste soolise võrdõiguslikkuse stimuleerimisest, äh, kõikvõimalike ekspluateerimisviiside vastu võitlemine töökohal, naiste õiguste kaitse seoses ametialase liikuvusega, siseriiklike õigusaktide vastuvõtmine selle tagamiseks. me räägime ka sellest, et väga sageli naised, äh, kes on sunnitud ela, äh, asuma elama teise riiki äh, ja töötama seal, on kohustatud ka laste ja vanurite eest hoolitsema ja neil ei ole töölepingud ja seetõttu töötavad ebaseaduslikult ja neil puuduvad igasugused tagatised ja õigused ja väga sageli ähm, peavad leppima äh, madalapalgalise tööga ja äh, see tähendab ka madalamat prestiiži, seisundit, sissetulekut. liikmesriigid peaksid äh, jälgima naiste olukorda nende tööjõuturul ja pöörama erilist tähelepanu sellele valdkonnale, peaksid tugevdama Euroopa Liidu poliitikate jõustamist ja võitlema äh, otsese ja kaudse diskrimineerimise vastu äh, võõrtööliste puhul on vaja luua siseriiklikke kontaktpunkte äh, ka füüsilisest isikust ettevõtjatele, äh, kes on tulnud teisest riigist, et nad oleksid teadlikult oma õigustest. me räägime siin ka meeste-naiste palgalõhest räägin sellest, et on vaja luua vastavad struktuurid ja teenused eh, ka eh, lastehoiuteenuste tagamiseks, kui inimesed eh, viiakse üle tööle teise riiki. ja on vaja sellisel juhul korraldada ka keelekursusi, mis on olnud suureks takistuseks kutsealasele liikuvusele ja sellest takistusest on väga raske üle saada inimeste keeleoskuste ja muude oskuste täiustamine, elukestva õppe edendamine, Erasmuse programmi toetamine on samuti mainitud. liikmesriike kutsutakse üles äh, äh, osutama äh, täiendavat abi äh, väikelastega emadele ja samuti tahaksin rõhutada, et muudatusettepanekute esitamise tähtaega kahekümne viies jaanuar kell kaksteist, vabandust, kahekümne üheksas jaanuar kell kaksteist ja arutelu toimub komisjonis kaheksateistkümnenda, üheksateistkümnenda veebruaril äh, ja täiskogule jõuab see märtsis ja hääletus komisjonis märtsi lõpus ja täiskogu mais. järgmisena proua Nevedalva. V prvom rade by som povedala, že správa pani spravodajkyne Ronzuli je naozaj... Suur aitäh! Kõigepealt tahaksin ma öelda, et ähm, tehtud on ära väga hea töö ja ma omalt poolt saan lisada vaid äh, mõned üksikud asjad ma arvan, et äh, siin on rõhutatud neid tõkkeid, mis tuleb eemaldada ja see on hea rõhuasetus. loomulikult ähm, tõkkeid on äh, palju, kui me räägime juurdepääsust tööturule. me teame, et äh, väga suurt tähelepanu pööratakse eh, sellele, et eh, rohkem oleks naisi esindatud eh, ettevõtete juhatustes ja mm, me toetame teid selle küsimusega tegelemisel, me teame ka, et te tahate toetada naisi Äh, raseduse sündiduspuhkuse ajal, mulle eriti meeldib artikkel üheksa, kus te ütlete, et äh, liikmesriigid äh, peaksid toetama neid naisi või mehi, kes lähevad oma abikaasaga kaasa koos lastega, kui abikaasa kolib töö tõttu neil inimestele tuleb anda juurdepääs eh, eh, lastehoiuvõimalustele ja nii edasi, mulle meeldib ka artikkel kümme, kus te räägite sellest, et sellistele inimestele, kes oma abikaasadega liituvad võõrriigis, tuleb pakkuda ka keelekursusi äh, ja seda sellepärast, et sellised kursused on väga olulised nende inimeste jaoks selleks, et äh, nad leiaksid ka tööd ja et neid oleks võimalik integreerida äh, oma uue koduriigi ühiskonda. Äh, see osa sellest dokumendist meeldib mulle kohe väga ja ma toetan seda kindlasti nüüd äh, mõningad asjad veel, millest ma tahaksin üksikasjalikumalt rääkida. ma arvan, et me peaksime toetama uusi suundumusi liikuvuses, me peaksime mainima seda, et järjest rohkem on selliseid naisi, kes äh, lähevad ka välismaale tööd otsima ja tööle, et tegemist ei ole ainult naistega, kes äh, lähevad oma meestele järgi, meestele, kes on siis tööd saanud Äh, väga palju Ida- ja Kesk-Euroopa riikide äh, naisi lähevad äh, võõrriikidesse tööle, näiteks hooldustöötajateks ja me peaksime neid naisi ka toetama. me peaksime looma nendele naistele võimaluse saada juurdepääsu tervishoiuteenustele. loomulikult tuleb öelda jah naistel ettevõtete juhatustes, see on küsimus, mida tuleks kindlasti edendada ja veel üks asi, mida te mainite, on väga oluline. ma pean siin silmas äh, liikuvust hariduse valdkonnas, aga ma ei piirduks siin mitte ainult Erasmuse programmiga, äh, mida mainisin ühes lõikes. mina mainiksin näiteks ära ka Grunwigi, Comeniuse programmid. niisiis, tegemist ei ole mitte ainult äh, üliõpilaste liikuvusega, me peame rääkima ka näiteks õpetajate liikuvusest õpetajatel on väga sageli eh, selliseid kogemusi vaja, mida nad nende programmidega saavad ja seetõttu mina mainiksin rohkemaid programme kui ainult see üks Erasmus. lisaks sellele võiksime me mainida ka uut programmi, mis eh, hõlmab eh, kõiki erinevaid programme Äh, me võiksime seda ka mainida, et meil on liikumisperiood tulevaseks perioodiks, mis äh, tegelikult äh, hõlmab kõiki neid olemasolevaid programme ja seetõttu võib-olla me peaksime seda raportit selles suhtes just ajakohastama veel üks asi, mida me ka eile mainisime, äh, puudutab koolilõpetajaid. Äh, kuuskümmend protsenti ülikooli lõpetajatest on naised ja me peame kaitsma kõikide õigust äh, saamaks juurdepääsu ülikooliharidusele, jah, see on kõik väga hea, aga me peame tagama ka selle, et ülikooli lõpetajad saaksid leida töö ja saaksid leida endale koha elus ka pärast ülikooliõpinguid võib-olla tasuks mainida, et äh, meie tahame toetada teatud viisil noori naissoost ülikooli lõpetajaid, äh, sest nagu öeldud, siis äh, ülikooli lõpetajatest on kuuskümmend protsenti naised. aga ainult nelikümmend protsenti neist suudavad tööd leida võib-olla me peaksime seda siin raportis ka ära mainima. ja veel üks asi, mida ma juba eile mainisin ja ma tahaksin seda veel kord ka korrata, äh, on see, et kui me räägime äh, naistest, kes on äh, rasedus- ja sünnituspuhkusel, siis võib-olla me peaksime kaaluma teatud tööjaotuse võimalust, eile saadi minust vist natukene valesti aru, võib-olla oleks osalise tööajaga tööd võimalik jagada näiteks äh, selliste naiste vahel, kes näiteks on äh, kas vanemad või siis äh, raseduse sünnituspuhkusel. võib-olla ähm, oleks selline vahend ka midagi sellist, mida ähm, saab meestele rakendada, me peame vaatama, kuidas seda oleks võimalik teha. suur aitäh koostöö eest ja veel kord, töö on teil hästi tehtud. suur aitäh ja järgmiseks proua Klinkovitšid aitäh! suur aitäh, lugupeetud esimees, kõigepealt äh, tahaksin ma äh, tänada proua Rusullit väga hea raporti eest. ma olen nõus sellega, et äh, praegusel hetkel on olemas veel sooline segregeeritus äh, tööturul ja see mõjutab äh, suuresti naiste äh, karjääri, palka, tööga rahulolu ja ka muud ma tahaksin mainida ka äh, veel äh, mõningaid asju, mis selle raportiga seotud on. kõigepealt arvan ma, et äh, lisaks naiste integreerimisele haridus- ja tööturule peaksime me siin raportis rääkima ka naiste tervishoiust, vaesusest, palgalõhest ja nende otsustusprotsessides osalemise määrast. ülalmainitud teemade sellega seoses tahaksin ma, et me mainiksime erinevaid äh, vanuserühmi, äh, sest ähm, erinevas vanuses naistel on erinevad äh, probleemid teiseks, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu eh, naiste integreerimisele tööturule, selleks et tagada näiteks see, et eh, naised eh, saaksid vahetada oma kvalifikatsiooni, saaksid ajakohastada oma oskusi ja saaksid vahetada töökohti vastavalt oma kvalifikatsioonile. ja kolmandaks, tänapäeval on järjest rohkem naisi hästi haritud ja see suurendab naiste tööhõive määra, aga pere ja tööelu ühildamise küsimus on en-, küsimus, ähm, ähm, mis on tinginud selle, et endiselt on paljudel naistel äh, madalapalgalised töökohad. mina olen tööhõivekomisjoni variraportöör ja ma usun, et kui me koostööd teeme, siis äh, me äh, suudame välja töötada väga tugeva raporti, mis toetab naiste haridus- ja tööalast liikuvust, aitäh! suur aitäh ja nüüd äh, ma tahaksin teada, kas on komisjoni esindaja, kes sooviks sõna võtta, ei? vabandust, siiski. Äh, jah, lihtsalt vabandan, komisjon ei saanud kohale tulla. probleem <laughs> eh. äh, ja kõik on sellega korras, pole probleemi, annan sõna taas proua raportöörile, proua Rontsullile võib-olla on teil mingisuguseid lõppmärkusi, mida te tahaksite meiega jagada? suur aitäh, lugupeetud esimees, tegelikult mul ei olegi midagi lisada, ma tahaksin tänada lihtsalt kolleege eh, selle eest, mida nad ütlesid eh, palgalõhe küsimuses ja raporti osas üldiselt. <clears throat> Eh, proua Nevedelova, aitäh teile Äh, vabandust, proua Pinkevitš-Jutse siiski. suur aitäh selle eest, mida te ütlesite tervishoiu ja muu koha pealt. seda sellepärast, et äh, tõesti erinevas vanuses naistel on erinevad vajadused äh, ja nõudmised. suur aitäh teile, proua Pinkevitš-Jutse, tähelepanu sellele juhtimast. ma ootan pikisilmi kolleegide poolseid muudatusettepanekuid ja ma arvan, et me suudame oma hea koostööga jätkata. väga hea, suur aitäh teile ja nüüd äh, räägin ajakavast äh, selle raporti puhul. muudatus esi-, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on kahekümne kaheksas jaanuar äh, kell viis pealelõunal. ja me arutame Eh, seda dokumenti kaheksateistkümnendal ja üheksateistkümnendal veebruaril ja naiste õiguste komisjon hääletab kahekümne teisel, kahekümne kolmandal aprillil sellel aastal seda raportit ja täiskogul me tegeleme selle dokumendiga tõenäoliselt maikuus sellega me oleme jõudnud eh, selle päevakorrapunkti lõpuni ja nüüd me jõuame edasi eh, päevakorrapunkti number seitseteist juurde, milleks on seksuaal- ja reproduktiivtervis ning seonduvad õigused. tegemist on äh, Äh, teemaga, millel me korraldame täna pealelõunal kuulamise, mis leiab aset äh, vahemikus kella kolmest kella poole seitsmeni täna pealelõunal, ma loodan, et sinna tuleb äh, palju inimesi kohale. see on üks raport ka, millega me tegeleme siin komisjonis selle aasta jooksul ja kuulamine sellel teemal toimub äh, täna pealelõunal, aga liigume nüüd edasi kaheksateistkümnenda päevakorrapunkti juurde, milleks on meie järgmiste koosolekute ajad. järgmine koosolek leiab aset kaheksateistkümnendal veebruaril sellel aastal kella kolmest poole seitsmeni ja siis üheksateistkümnendal veebruaril kella üheksast kaheteist kolmekümneni. Äh, käesolevaga oleme praeguse koosoleku lõpetanud, suur aitäh teile!